Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. mul on hea meel teid kõiki siin täna hommikul näha ja loodan, et äh, teie eilne reis kulges edukalt. minu reis oli huvitav. mul läks neliteist tundi aega selleks, et jõuda Brüsselisse kuna lennujaam, lennuliinidega oli kõik väga väga halvasti, aga aitäh mõistva suhtumise eest ja alustame tänast äh, tegusat päeva hääletusega. ja alustame härra Skreletši raportiga Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus. härra Skreletš, kas soovite midagi öelda omalt poolt? jah, tahaksin tänada kõiki variraportööre väga hea koostöö eest. aitäh ja nüüd alustame kohe hääletusega. ja alustame äh, muudatusettepanekuga kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja jätkame nüüd muudatusettepanekuga seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, era, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu. vabandust, ütleb kõneleja, jät-, seda ei ole vaja hääletada ja hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend kaks poolt, tein, esimene osa muudatusettepanek kolmkümmend kaks nii et algusest peale muudatusettepanek kolmkümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, kuna me võtsime vastu muudatusettepaneku nelikümmend kaks, siis ei ole NV kahteteist vaja hääletada ja sellepärast lähme kompromissi viis juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek nelikümmend seitse, elektrooniline kontroll, hääletus alanud The vote is closed. hääletamine lõppenud, vastu võetud. ja nüüd jätkame kompromissiga kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, suuline muudatusettepanek ka, ka, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole seega hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmteist, koos suu-, suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? nii et hääletame muudatusettepanekut sada kolmteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud. NV kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletamine alanud And the vote is closed. hääletamine lõppenud. vastu võetud, palju õnne härra Skreletšile Mention... ja pean mainima, et meil on veel üks poolthääl, nimelt raportööri hääl, kes unustas oma kaardi maha võtta, kaasa võtta täna. aga nii vahel juhtub. järgmine hääletus on hääletus meie arvamuse üle linnade rolli üle Euroopa Liidu raamistikus, institutsionaalses raamistikus, nagu te teate, AFCO komisjon koostab raportit ja meie koostasime arvamuse, mille autoriks on härra Olbricht. ma ei näe siin härra Olbrichti, nii et asume kohe hääletama. kompromissettepanek üks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd arvamuse eelnõu muudetud kujul hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend poolt nii et arvamus on vastu võetud kolmkümmend pluss üks, siis kolmkümmend üks poolthäält. see oli siis meie arvamus ja nüüd järgmine hääletus, mis on hääletus resolutsiooni üle, mille koostas Regionaalarengu Komisjon ja see puudustab äh, maamägiste ja äh, kaugemate piirkondade erivajadusi, enne kui hääletame, tuleb mul öelda, et otsustasime selle resolutsiooni koostada kahekümne viiendal aprillil, koordinaatorid otsustasid toetada resolutsiooni eelnõud. eelnõu saadeti Regionaalarengu komisjonide, komisjoni liikmetele inglise keeles, tegemist oli kirjaliku menetlusega, enne muudatusettepanekute tegemise tähtaega edastati nelikümmend kaks muudatusettepanekut. ja nüüd meenutan teile, mis on järgmised sammud. koordinaatorid valmistavad nüüd ette küsimuse, millele vastatakse suuliselt vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kaheksa ja selle küsimuse esitan ma siis Regionaalarengu Komisjoni nimel. kui fraktsioonid äh, otsustavad äh, selle küsimuse panna täiskogu päevakorda, siis toimub meil ka arutelu selle üle täiskogul. selline on menetlus. seda tahtsin teile meelde tuletada ja nüüd, kuna mul rohkem midagi öelda pole, siis aitäh lihtsalt kõigile tehtud töö eest ja ka aktiivse muudatusettepanekute tegemise eest. ning nüüd muudatusettepanek kolm koos suulise muudatusettepanekuga. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole. nii et muudatusettepanek kolm koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, muudatusettepanek neli koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on viimasele vastu, ei ole, siis hääletame koos muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, kompromissettepanek üks lubage mul teha selle kohta suuline muudatusettepanek, sellepärast et teine lause kompromissettepanekust äh, on selline, mida eile õhtul muudeti. seal nimelt öeldakse, et väga paljud kodanikud, kes ei ela linnas, peaksid saama kinnituse, et neil on samasugused võimalused nagu linnades elavatel inimestel. see on kompromisstekst kui ma tohin, ütleb härra von Miltenburg, jah, see katab nüüd ka muudatusettepanekud kümme ja üksteist, nii et me ei kata siin ära mitte ainult põhjenduspunkti E, vaid ka põhjenduspunkti G. kui see kompromissettepanek vastu võetakse. aitäh, just seda tahtsin teile ka öelda, sest ma konsulteerisin sekretäriaadiga see kompromissettepanek katab nüüd ära terve rea muudatusettepanekuid nagu seitse, kümme ja üksteist ning kolmkümmend üks. Need on muudatusettepanekud, mis puudutavad kõik põhjenduspunkti G, nii et kompromissettepanek üks katab ära põhjenduspunktid E ja G, nagu härra von Miltenburg just äsja ütles nüüd suuline muudatusettepanek ja selgitus põhjenduspunktide kohta on antud, nii et kes toetab kompromissettepanekut üks, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. muudatusettepanek kaheksa, elektrooniline kontroll, palun hääletage hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Škrelitš. jah, vastu võetud üheksa langeb ära, kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletu False, I am sorry. see langeb ära, vabandust. kolmteist, vabandust, neliteist langeb ära, viisteist koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, kes poolt, vastu, erapooletu? vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa langeb ära, kolmkümmend seitse võeti vastu, aitäh. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud ja nüüd lõpphääletus projekti üle muudetud kujul elektrooniliselt ja hääletus algas. The vote is closed. hääletus on lõppenud. And the resolution is adopted. vastu võetud resolutsioon siis kolmekümne ühe poolthäälega. Here we close our voting time sellega on hääletus lõppenud. And continuing with the jätkame. And we continue jätkame järgmise päevakorrapunktiga, mis puudutab äh, raporti eelnõu läbivaatamist May I ask the members who are ma palun liikmetel, kes lahkuvad, teha seda hästi vaikselt. okei okay,, thank you very much, we continue now with the aitäh, jätkame. järgmine päevakorrapunkt, raporti eelnõu läbivaatamine selle raporti on ette valmistanud Pascal Arimoo, see puudutab Kreeka erimeetmeid vastavalt määrusele kaks tuhat viisteist murd tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa. palun ekspertidel ka lõpetada vestlused. We need the silence in the meeting room. meil on vaja vaikust siin koosolekusaalis Thank you very much. suur tänu teile. Thank you, Mr Arimon, you have the. suur tänu ja härra Arimon, teil on sõna, palun. aitäh, proua esimees. juba kaks nädalat tagasi esimest korda siis esitlesin teile raportit, nüüd siis teist korda, aga tõlge on teile nüüd edastatud, tegemist on parlamendi ja Regionaalarengu Komisjoni koostatud äh, raportiga, mis puudutab siis Kreeka jaoks välja töötatud erimeetmeid vastavalt määrusele kaks tuhat viisteist murd tuhat kakssada kolmkümmend üheksa. kohe alguses sissejuhatuseks tahaksin öelda, et tegemist ei ole aruteluga nende erimeetmete põhjuste üle, miks Kreeka sattus sellesse olukorda minu raport puudutab ainult seda küsimust, millised tagajärjed olid meie meetmetel, kas äh, olukorda tuleb äh, hinnata positiivselt või negatiivselt, kas projekt oli võimalik lõpetada vastavalt nendele meetmetele ja just sellepärast äh, me siin ei anna mitte mingeid poliitilisi hinnanguid põhjustele, miks need meetmed välja töötati Te näete seda minu raportist, ma ei ole seda sõnagagi maininud ja ma leian, et raportöörina ei ole see ka minu ülesanne. millest me siin räägime? räägime sellest, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Komisjon täiesti õigesti sai aru, et Kreeka vastavalt oma olukorrale äh, finants- ja majanduskriisi pärast ei olnud enam võimeline ühtekuuluvus- ja regionaalarengu fondi vahendeid kasutama. Neid vahendeid põhimõtteliselt ei olnud selleks, et projekte läbi viia, kuna ei olnud Kreeka riigipoolset kaasrahastust ja komisjon sellepärast tegi ettepaneku, et meil on vaja välja töötada kaks meedet, millega Kreeka riiki aidata kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist finantsraamistiku puhul väga palju äh, kaasrahastust langes ära seega, seega sajaprotsendiliselt projekte rahastati Euroopa Liidu eelarvest, siis veel see oleks pidanud endaga kaasa tooma ühe miljardi likviidseid vahendeid ja teine meede, see puudutas siis programmiperioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kus siis maksti välja avanss ja seda tehti varem. jällegi tegemist oli ühe miljardiga, nii et kokku me räägime äh, umbes kahest miljardist eurost makseassigneeringutest. tegemist oli, nagu siin pealkirjas juba öeldud, erimeetmetega mille üle me siin parlamendis otsustasime lihtsustatud menetlusega ja seda väga lihtsal põhjusel. seda raha oli hädasti vaja, Kreekas tuli need projektid kiiresti lõpule viia ja just sellepärast see meede kaks miljardit äh, oli vaja eraldada kiiresti. määruses on kirjas, et kuni detsembrini kaks tuhat kuusteist Kreeka pidi meile aru andma nende meetmete kohta see, et ma nüüd siin kaks tuhat kaheksateist aasta siin istun ja mitte kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal selleks, et esitleda raportit erimeetmete kohta. selle põhjus on järgmine, nimelt et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus Kreeka ei koostanud seda raportit, vaid alles mais kaks tuhat seitseteist ja komisjon kü-, parlament küll mitu korda komisjonilt küsis seda raportit suisa täiskogul Strasbourgis, nõudsime me seda äh, aga andmed edastati meile alles detsembris kaks tuhat seitseteist ja mul oli seda komisjoni raportit vaja selleks, et oma raportit koostada ja just sellepärast oleme nüüd menetluses aasta maha jäänud. oma raportis äh, ma siis hindan olukorda ja praegu on meil võimalik öelda, et äh, need lisavahendid leidsid efektiivselt kasutust selleks, et ka tõesti väga paljusid projekte lõpetada. seda on võimalik ka numbritega tõestada Kreeka pani paika prioriteetsete projektide nimekirja, neid oli kokku sada kaheksakümmend üks ja need sada kaheksakümmend üks projekti nõudsid siis umbes üksteist koma viis miljardit eurot see oli siis programmiperioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist viiskümmend viis protsenti, viiskümmend viis protsenti kõikidest projektidest. sada kolmkümmend kuus projekti lõpetati aastaks kaks tuhat seitseteist, kakskümmend neli nendest prioriteetsetest projektidest äh, tõsteti edasi uude programmiperioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja ja kakskümmend üks protsenti kokku üks koma, ühe koma ühe miljardi euro eest katkestati. ja neid lõpule ei viidud. nüüd näiteid edukate projektide lõpetamise kohta, nende nõndanimetatud sillaprojektide kohta, mille tehti algust juba programmiperioodil kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja mis lõpetati siis programmiperioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. seal on terve rida kiirteid, mis ehitati siis lõpule, samamoodi ka Ateena ja Thessaloniki metroo ja Titorial ja Nijaki Tomokomose raudteeprojekt äh, ja tõesti mulle kinnitati, et tänu lisameetmetele oli võimalik need projektid lõpetada. kui meie parlament ei oleks neid lisameetmeid kinnitanud, siis neid projekte ellu poleks viidud ja see oleks tähendanud seda, et Kreeka riik oleks alustatud projekte pidanud ise rahastama, aga selleks nad ei olnud võimelised. peale selle juba Euroopast kaasrahastatud äh, summad oleks olnud vaja tagasi maksta, see oleks tegelikult kriisi veelgi hullemaks muutnud. uuel programmiperiood, uues programmiperioodis on nüüd kaheksateist prioriteetset projekti paika pandud ja tänu avansile, mis juba välja maksti, on ka nad läbi viidud on veel kaks numbrit, mida tuleks positiivselt hinnata. esimene number, mis minu arvates on väga tähtis number, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist oli vahendite kasutamise, ärakasutamise määr sada protsenti, nii et äh, tõesti kogu raha investeeriti projektidesse. see oli ka üks tingimusi, mis me sellesse määrusesse sisse kirjutasime, et need vahendid tuleb teatud projektidele äh, Äh, suunata ja teine number, mis on väga tähtis ja huvitav, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist kakskümmend kaheksa või kakskümmend kolm koma kaks protsenti on praegusel hetkel selle perioodi kasutusmäär, mis on ka üpris kõrge võrreldes teiste liikmesriikidega viimase programmiperioodi ajal välja töötatud äh, projektidega oli võimalik äh, Kreeka SKT tõsta kahe protsendi võrra ja ilma Euroopa vahenditeta ei oleks see võimalik olnud ja see kohe kindlasti toetas ka Kreeka majanduse arengut. nüüd äh, SKT ja vahendite kasutamise määr on tegurid, mis väga täpselt Äh, näitavad kvantiteeti ja tegemist on majanduslike numbritega, kuid nad tegelikult ei näita, kas need projektid äh, endaga tõid kaasa ka kvaliteedi ja tõhususe tõusu. on aga see raha ära kasutatud, äh, suurem osa nendest projektidest ei ole liiva läinud, neid ei ole katkestatud, seega ka Kreeka riigi konkurentsivõimet oli vähemalt minu arvates võimalik parandada nende projektide kaudu, oli võimalik luua töökohti ja parandada kodanike elutingimusi. hiljem analüüsid näitavad, kui palju siis meie meetmed sellele kaasa aitasid. Neid uuringuid siiamaani pole veel tehtud, siiamaani oleme saanud infot ainult Kreeka riigilt, siis äh, nimekirja nende projektide kohta, mida lõpetati, aga ma arvan, et lõpetuseks on võimalik ja tuleb ka öelda, et tegemist oli väga õige otsusega need erimeetmed vastavalt sellele määrusele kinnitada me ei, mitte ainult ei aidanud äh, Kreekat selle kaudu, vaid me investeerisime raha projektidesse, mis tõid endaga kaasa lisandväärtuse nii Kreeka kui ka Euroopa Liidu jaoks ja meil õnnestus vältida seda, et väga palju vahendeid oleks läinud kaduma sellepärast, et projekte ei oleks olnud võimalik lõpule viia ja peale selle vältisime veel ka seda, et oleks olnud Kreekal vaja juba kaasrahastatud osa tagasi maksta. ja lõpetuseks tahaksin veel ka öelda, et on väga tähtis, et parlament võttis vastu selle otsuse erimeetmete kohta, et tegemist on erimeetmetega, mis ei tohi äh, muutuda tavapäraseks, ehk et siis kaasrahastusmäär äh, kaotatakse ära ja lõppkokkuvõttes tegime täpselt seda, mida oli vaja ja just sellepärast oma raportis äh, saan teha siis ka järelduse, et tegemist oli tähtsa ja eesmärgipärase äh, ning seetõttu ka targa otsusega. ma kuulan hea meelega ära teie arvamuse nende meetmete kohta ja ootan ka juba teie muudatusettepanekuid. aitäh, härra Rimo ja nüüd annan sõna variraportööridele, kõigepealt härra Kortsuliina, palun. no solo rapidamente due osservatsiooni äh.... väga põgusalt kaks kommentaari kindlasti olen nõus nende ettepanekutega, mis äh, dokumendis kirjas on, esiteks ma arvan, et töötatud on hästi, hästi on tehtud seda, et need ressursid tehti kättesaadavaks ning kaasrahastuse kasutamine on olnud samuti positiivne, ma arvan, et sellel on olnud Kreeka majandusele positiivsed mõjud, kui rääkida projektide rakendamisest ning ma arvan, et see ka annab Kreekale hoogu selleks, et Kreeka oleks selline riik, mis kõige rohkem kasutab kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist perioodil olemasolevaid vahendeid. teine kommentaar, ma arvan, et äkki peaks lõpetama selle kaasrahastuse ideoloogilise aruteluga. võib-olla läheb see vahel liiga kitsaks. peaksime vaatama järgmise programmiperioodi poole Kreeka kogemus näitab meile seda, kui oluline on kaasrahastus, kui rääkida kulutuste tegemisest ja nende mahust ja sellest, kui oluline on kaasrahastusprojektide rakendamisel. seda tuleb kindlasti arvesse võtta see on ehk raporti kõige huvitavam aspekt ja ma kutsuksin üles ka komisjoni ja liikmesriike seda täpsemalt ähm, ilmestama, sest kui kaasrahastust ei ole, siis sellisel puhul me näeme, et kulutused on suuremad ja seda märkimisväärselt, ehk siis tekib ehm, küsimus, et missugustest, missugused on need probleemid, millest saab kaasrahastusega üle vahetevahel on meie arutelu natuke liiga ideoloogiline ja ehk oleks mõistlik rääkida konkreetsetest valikutest, sellest konkreetsest valikust, mis tehti, tegemist on unikaalse näitega, me oleme seda ka juba öelnud, aga kahtlemata tuleb ka mõelda edasistele sammudele. aitäh! ECR-i nimel. härra Kossovski, palun. aitäh, daamid ja härrad. ma olen loomulikult nõus eelkõnelejatega seoses Kreeka kriisi temaatikaga. see, mis Kreekas juhtus, vajaski erimeetmeid ning õige oli see, et võeti vastu antud määrus, selline Euroopa Liidu poolne reaktsioon oli õige, sest Kreeka esiteks oli keerukas olukorras, aga see oli ka oluline piirkonna ja ka tegelikult kogu Euroopa Liidu jaoks. sellepärast oligi meie reaktsioon oluline. küll aga tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me kõik peaksime seda reaktsiooni mõistma kui äh, just erimeetmeid Eh, sest et eh, sellest ei saa saada eh, reegel selle kohta, kuidas sarnastes olukordades Euroopa Liidus rahastust jagatakse. ma muidugi ei ütle, et see ei olnud õigustatud antud juhul, seda, et vahendite kättesaadavaks tegemine oli põhjendatud, tõendab fakt, et et see tegevus aitas Kreeka majandust taastada ja aitas peatada seda väga negatiivset äh, probleemi, mis seisnes Kreeka võlakriisis. ja lõpetuseks ütlen, et olen igati nõus raportööriga, sest tuleks hukka mõista see fakt, et raportis ei ole kvalitatiivset hinnangut konkurentsivõimele, produktiivsusele ja ka teistele aspektidele seoses selle abiga, mida Kreekale anti, sest peaks olema tegelikult kogu eh, info olemas selle kohta, kuidas meiepoolne abi Kreekat aitas ja ma usun, et me ka sellise kvalitatiivse hinnangu leiame, kui eh, vaja. järgmiseks härra Papadimolis, palun. aitäh, proua juhataja, tahtsin öelda seda, et meie raportööri härra Arimoo töö on olnud positiivne ja seetõttu ka minu lähenemine, minu fraktsiooni lähenemine on positiivselt meelestatud ja ja teeme ka kindlasti konstruktiivsest vaimust kantud muudatusettepanekuid ja praegu tahaks öelda kahte asja, et ähm, proua Mihhailova, äh, see oli väga hea, et äh, teie raportiga äh, oli võimalik täiskogul vastu võtta see Äh, õigusakt ja me võtsime selle vastu suure häälte enamusega ja tulemused näitavad, et äh, Kreeka sai raskustest üle ja Kreekana olen ma mm, rahulolev sellega, kuna mm, see oli õige otsus, äh, mille parlament vastu võttis ja Kreeka ametivõimudel oli võimalik tänu sellele saavutada neid tulemusi, mida meile just tutvustas äh, äh, härra Arimu ja detsembri lõpus ka DG Regio äh, ja see kõik näitab, et tehti erinevaid asju ära, et et paranes Kreeka võimekus, vahendite ärakasutamise võimekus aga on üks asja, asi, mida ma tahaksin rõhutada. Kreeka on äh, vahendite ärakasutamise osas äh, ähm, liidri rollis. seda ütles ka härra Kotsolino ja äh, see fa fakt, et kõik fraktsioonid ähm, sellest räägivad, see on positiivne mitte ainult Kreeka jaoks, vaid ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja äh, ka meie Regionaalarengu Komisjoni äh, jaoks. sest ähm, tegemist ei ole äh, halvasti kulutatud rahaga, vaid vastupidi, äh, kõik need meetmed, nagu härra Harimaa ütles, võimaldasid raha mitte ähm, valesti kasutada, et kui me oleksime teinud töid, mida ei ole lõpetatud ja mis oleksid ebavajalikud, millel ei oleks positiivset mõju tootlikkusele või konkurentsivõimele või töökohtade loomisele, investeeringute suurenemisele ja SKT kasvule. meil on tegemist perioodiga, kus me näeme, et Kreeka majandus äh, hakkab jälle eva-, elavnema. Kreeka lõpus, äh, Kreeka augusti lõpus äh, väljub nendest majandusabiprogrammidest ja tegemist on ähm, edulooga nii Euroopa Parlamendi kui minu koduriigi Kreeka jaoks ähm, ja ka komisjoni jaoks, mis äh, muutis määrust. Äh, aga tegemist oli erakorralise meetmega ja sellest ei tohi saada reegleid, sellega ma olen nõus, aga see on meie jaoks ka võimalus äh, teha järeldusi programmide haldamise kohta, ma ei räägi siin ideoloogiast aga mina insenerina olen tegelenud äh, selliste meetmetega, kus on tegemist olnud äh, kaasrahastamisega, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli tegemist väga paljude mm, tegevustega, mis ei olnud lõpetatud ja oli oht, et neid ei lõpp, viidagi lõpule ja et see raha läheb kaduma. ja toona oli tegemist sellega, et ei olnud äh, korralikku planeerimist, korralikku vahendite kasutamist ja nüüd me oleme jõudnud vahendite ärakasutamise osas tõesti väga kaugele ja seetõttu on tõesti väga vaja rohkem vastutust panna kohalikele piirkondlikele ametiasutustele. teeksin ka ühe ettepaneku, et see raport, mida me praegu arutame, võtab äh, teadmiseks need positiivsed muutused, nagu härra Arimaa ütles, ja tegemist on äh, hea koostööga parlamendikomisjoni ja Kreeka riigi vahel. ja ma teen äh, ettepaneku, et Kreeka valitsuse vastav minister kutsutaks juulis meie juurde, me võiksime siis ette näha sellise regionaalarengu komisjoni koosoleku, kus me kõike seda arutaksime et äh, see võiks olla näide äh, headest praktikatest, äh, see on asi, mida me vajame, sest praegu räägitakse väga palju sellest, et ei tohi ühtekuuluvusvahendite kraani järgmisel rahastamisperioodil kinni keerata ja ma arvan, et selline arutelu annaks meile argumente äh, ütlemaks, et ühtekuuluvuspoliitikat ei tohi lõpetada, see peab olema tõhusam, aga me ei tohi vahendeid vähendada, aitäh! aitäh! ja võimalus sellest, kas kutsuda ministreid teatud liikmesriikidest veel tuleb. me oleme sellest ka juba maikuu jooksul varemgi rääkinud. aga nüüd järgmine variraportöör, kolleeg Rentget ei ole siin, ega tema nimel keegi sõna ei võta, selge siis proua Demato. aitäh, proua eesistuja, proua juhataja. meie kolleegi raportis räägitakse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta meetmete tagajärgedest ja see koosnes kolmest Ähm, meetmest, kaasrahastuse tõstmine ja siis ka eel, täiendav eelrahastus seitsme protsendi ulatuses operatiivprogrammide puhul. ma olen nõus raportööriga, kui ta ütleb, et vaja oleks hinnangut kasutamise määra suhtes ja oleks vaja ka hinnangut kvalitatiivsele äh, Äh, mõjule, seda näiteks kliima ja sotsiaalsest aspektist seoses nende projektidega, mida rahastati. kordan seda, mida ütlesin juba aprillis, Kreeka olukord oli unikaalne ja seda tuleb ka käsitleda unikaalsena. Need keerukad meetmed, need rängad meetmed, mida rakendati pärast troika sekkumist viisid selleni, et kulutustes toimusid muudatused, me nägime, et Euroopa maksumaksjate raha tuleb ikkagi korrektselt kasutada ja tuleb vältida raiskamist. Need konkreetsed meetmed, mida võeti ühtekuuluvuspoliitika vahenditega, olid kasulikud, seda kinnitab ka raport kui me vaatame Kreeka olukorda praegusel hetkel, siis on võimalik võimalik näha, et sotsiaalses ja majanduslikus mõttes on Kreeka väga õrn. ja siinkohal kutsuksin üles komisjoni, kes tõenäoliselt annab meile selle kohta ka infot, et komisjon, ma kutsun ka kom-, kolleege ja komisjoni üles, et te kaaluksite uut eh, paketti, samuti ma arvan, et kõik on nõus, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb kaitsta, ühtekuuluvuspoliitika on ainus selline poliitika, mis äh, jagab vahendeid piisavalt ümber. ja lisaks SKT-le, nagu komisjon on välja pakkunud, peaks olema ka teisi näitajaid, mida arvesse võetakse, näiteks noorte tööpuuduse määr. me ei tohi unustada, et Kreeka nagu Itaalia ja eriti Itaalia lõunaosa on piirkonnad, mis maksavad väga kõrget hinda majanduskriisi kontekstis ja ka sellepärast, et need piirkonnad on sisserändajate suhtes väga solidaarsed ja väga helded isegi võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. ehk siis ma loodan, et komisjoni ettepanek ja ka meie siinne töö seoses järgmise raamistiku läbirääkimisega, ma loodan, et me näeme tõesti konkreetseid pingutusi ja mitte ainult sõnu. aitäh, sellised kommentaarid variraportööride poolt ja nüüd ähm, proua Pirati. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Πασκάλα Ριμόντ για την έκθεσή του. Aitäh. Tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Arimooni äh, tema raporti eest ja ja tänu ja lõpuks pärast seda pikka teed oleme siis jõudnud positiivsete tulemusteni, ehkki oleks olnud äh, parem, kui see äh, raport oleks tulnud hetkel, kui ähm, meil oleks vaja olnud positiivset äh, signaali. aga raport on kindlasti väga hea, siiski tahaksin äh, mõningaid aspekte esile tuua, mille kohta ma esitan muudatusettepaneku, esitasin muudatusettepanekuid, sest ähm, detailid on ju olulised. siin ei räägita nendest tingimustest, ähm, milles tehti erand Kreekale, et mis nägi ette mm, erandid ühtekuuluvuspoliitika rahastamisel ja ja sajaprotsendise kaasrahastamismäära äh, aastateks äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, oluline on luua selline raamistik, milles saab selliseid erandeid teha, sest me andsime Kreekale niimoodi võimaluse ähm, neid tööd lõpule viia väga raskel ajal, aga kriis on endiselt olemas ja see näitab, et äh, meie komisjonil on olemas teadmised ähm, olukorrast, aga ähm, ja nüüd äh, Äh, on, ähm, eelmise aasta novembris oli äh, Kreeka tööpuudus endiselt ähm, kakskümmend üheksa protsenti, ehkki äh, SKT oli, osas oli olukord paranenud. ja teine aspekt siin on, et siin rõhutatakse seda, et peavad olema kvalitatiivsed indeksid, meie kõigi jaoks on see oluline, aga minu meelest ei ole sellest mingit kasu, kui me nõuame Kreekalt, et Kreeka mm, vastavaid indikaatoreid esitaks ja et Kreeka oleks ainus, kes seda tegema peab. ei ole mingit kasu sellest, kui me nõuame rohkem teavet tehtud tööde kohta mm, need reeglid äh, peavad, peavad ju olema samad kõigi Euroopa Liidu riikide jaoks, et me ei pea nõudma Kreekalt rohkemat kui teistelt. ja kolmas asi, mida tahtsin öelda, on tõhusus. tahtsin äh, tulla Kreeka rakkerühma järelduste juurde, kes ütles, et äh, selleks, et meil õnnestuks Kreekat paremini aidata, on vaja rõhutada tõhususe kriteeriume. mina tahaksin rõhutada järgmist, et minu jaoks see raport on väga oluline, võttes arvesse seda otsust, mis tehti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. me kõik nõudsime, et seda raportit tuleb kohe või seda määrust tuleb kohe rakendama hakata, aga nüüd on vajavad neid ähm, tulemusi rahvaga jagada, aga siin ei tohi mingisuguseid ähm, stereotüüpe luua nüüd selle raportiga, mis on küll väga oluline. Ähm, sisuliselt ja formaalselt me peame rõhutama Kreeka rahva jõupingutusi ja selgitama, et seda abi ei antud valelikult. härra Pakade-, Papadakis, palun. Neid vahendeid anti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja sellele eelnes äh, teatav äh, eeltöö ja see, mida me tegime ja mida meie rõhutasime, oli see, et me tõime esile kõik võimalikud ähm, mehhanismid ja unustati ära öelda, et millised olid tagajärjed töötajatele ja VKI-dele. siin on juttu suurtest äh, ehitustöödest, näiteks suurtest äh, maanteedest, aga ma tooksin teile ühe näite selle kohta, mis praegu Kreekas toimub, näiteks äh, Põhja-Kreekas Kavala piirkonnas, kus täna on suured meeleavaldused sest Ignatia teel on äh, nüüd äh, kakskümmend kolm tollimaksu kogumispunkti ja see, äh, seal ähm, ja tegelikult on see tee ehitatud ju kreeklaste rahaga, nii et makstakse järjest suuremat teemakasutusmaksu ja inimesed ähm, ei ole rahul sellega sest selleks, et äh, äh, mitte maksta teekasutustasu, peavad inimesed sõitma läbi Kavala linnast ja see tekitab väga palju ummikuid ja saastet selles äh, äh piirkonnas, nii et äh, see on siis äh, Äh, näide sellest, kuidas äh, sellest teest oli kasu neil, kes äh, tegid ehitustöid, aga inimesed tegelikult ei suuda kasutada seda teed, kuna selle tee kasutamine on liiga kallis, nad sõidavad kõrvalteedel, aga tegelikult on nad selle tee ehitamise juba kinni maksnud, et selles suunas lähevad äh, asjad, kui tehakse neid suur, nende suurte ehitustöödega, mida viimastel aastatel on tehtud, jah, mis puudutab nüüd seda äh, vahendite ärakasutamise määra, ähm, rahvas ei ole äh, asjaga rahul, et siin on juttu kuuekümne kolmest protsendist ja äh, ja et kolmkümmend seitse protsenti, need on erinevad riigipoolsed maksed ja ja vaja on parandada turutingimusi või paremat juurdepääsu ettevõtetele, et tehakse kõik selleks, et suurettevõtted kasumit saaks, et aga tegemist on rikkusega, mis kuulub äh, töölistele, kes on selle loonud, kes, kellel peab olema õigus sellele, ähm, aga tegelikult monopolid ja valitsus ju röövivad rahva. No... aitäh ja kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis annan sõna komisjoni esindajale, härra Neisler, palun. Very... aitäh! proua juhataja, lugupeetud raportöör lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh, et te kutsusite mind tänasele mõttevahetusele. kui ma vaatan seda, missugune oli olukord kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teisel poolel, kui Kreeka riik ja ka Kreeka pangad seisid silmitsi tohutute likviidsusprobleemidega, siis komisjoni jaoks oli selge ja eriti just meie jaoks, kes tegelevad struktuurifondidega, oli ilmselge, et on tõsine risk et kogu rakendamine lihtsalt peatub. et sellepärast me ka olime väga teadlikud, et sellel oleks märkimisväärne negatiivne mõju kriisile, ehk siis see muudaks juba toimuva kriisi veel hullemaks. tarvis oli vastust, lihtsat vastust, julget vastust selles mõttes, et see tooks kaasa märkimisväärse rahastuse hulga ja et see oleks ka midagi sellist, mida saaks rakendada kohe. ning ähm, selle tõttu tuldigi välja nende kolme meetmega, mida CPR määruse muudatamisega tehti, ehk siis esiteks äh, kaasrahastuse ülemmäär saja protsendi juurde, teiseks üheksakümne viie protsendi lae kustutamine vahemaksete puhul ja siis ka väga oluline oli see seitsmeprotsendiline täiendav avanss uueks perioodiks. tahaksin lisada veel ühte väga olulist ähm, mõtet, mis puudutas kaitsemeetmeid, nimelt väga oluline oli see, et Kreeka riik suunaks kõik maksed sellise kaitstud konto kaudu nõnda, et oleks kindel, et maksed jõuaksid lõpuks nende inimeste juurde või nende isikuteni, kes äh, faktiliselt tegelevad nende tegevustega, millest, milleks see toetused olid ette nähtud. kui me nüüd vaatame siis ähm, Äh, korraga maksti välja peaaegu miljard eurot ning kui me vaatame järgmist perioodi, siis järgmise perioodi puhul oli eesmärgiks programmide kiire käivitamine uueks perioodiks. nüüd, kui vaadata hinnangut, mis põhineb Kreeka riigipoolsel aruandel ja ka rakendusaruandel, mille oleme saanud Kreekalt siis selle pinnalt võib teha järelduse, et mõlemas mõttes on meetmed osutunud edukaks. kaks tuhat seitse kolmteist programmide puhul oli näha kohest mõju ning täiendavad ettemaksed võimaldasid aastal kaks tuhat viisteist kanda üle täiendava miljard eurot ning selle kaudu Kreeka oli esimene liikmesriik, mis suutis jõuda sajaprotsendilise ähm, toetuste kasutamise määrani aastal kaks tuhat seitseteist, kui võrrelda seda keskmisega, siis Euroopa Liidu keskmine oli üheksakümmend kuus protsenti. Euroopa Liidu poolne rahastus jõudis Kreekani ka märkimisväärselt kiiremini kui mis tahes teiste liikmesriikideni nüüd ehm, selle protsessi lõpetamine sujub suhteliselt või isegi vägagi sujuvalt ja praeguses faasis võib öelda, et Kreeka ka tulevikus mingisuguseid rahalisi vahendeid ei kaota. nüüd kui rääkida projektidest, mida ei viidud lõpule, siis nende arv vähenes märkimisväärselt, kui võrrelda näiteks perioodiga kaks tuhat tuhat kuni kaks tuhat kuus, siis selle perioodi puhul oli üheksasada projekti, millega ei jõutud ühele poole, aga praegune periood kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, selle puhul oli selliseid projekte ainult seitsekümmend üheksa, mis on ka praeguses äh, faasis lõpetamata, aga mis viiakse lõpule, kasutades liikmesriigi tasandi rahalisi vahendeid ilma nende erimeetmeteta oleks kindlasti lõputult kõrgem olnud see lõpetamata projektide arv ning Kreekal oleks ilmselt väga raske leida neid vajalikke rahalisi vahendeid antud projektide lõpuleviimiseks. Kreeka suutis äh, lõpetada ka väga olulised projektid, härra Arimond mainis siin mitmeid, mis on ehk parimini tuntud, ehk siis kõigepealt kiirteede teema, tõepoolest see oli oluline edulugu keset seda rasket olukorda saadi ometi taas tööle hakata ning äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta käigus äh, lõpetati kõik need projektid ja teed avati. nüüd järgmine periood, selle kohta võib öelda, et Kreeka on juba praeguseks jõudnud kahekümne viie protsendini vahendite ärakasutamisest, praegu Euroopa Liidu keskmine on ainult neliteist protsenti. kui jätta kõrvale need seitse protsenti täiendavad nii-öelda eelmakseid, siis eh, ka seda arvesse võttes on Kreeka siiski ületamas märkimisväärselt Euroopa keskmist. ühtlasi Kreekal oli ka kohustus põhjendada seda seitsme protsendi täiendavat kaasrahastust selle kaudu, et nad toovad välja äh, vahemaksete kohta dokumentatsiooni ja seda nad ka suutsid. praegusel hetkel me näeme seda, et Kreeka on taas nii-öelda rööpastel ühtekuuluvuspoliitika rahaliste vahendite kasutamisel ja Kreeka on üks parimaid selles valdkonnas. ja daamid ja härrad, kui tohin, siis eh, kuna mitmed parlamendiliikmed tõstatasid küsimuse eh, konkurentsivõime kohta, siis mainin ka seda. olukord on selline, et meil ei olnud kohustust mingilgi viisil hinnata pikemas perspektiivis nende meetmete mõju seda tuleb hinnata siiski selles mõttes, et kas meetmed olid edukad selles kontekstis, milles meetmeid võeti ja meie järeldus on jah, absoluutselt olid küll. nüüd, kui rääkida konkurentsivõimest, siis see paneb meid mõtlema rohkem pikemas perspektiivis ja sellisel juhul tuleb võtta arvesse struktuurireforme, mida praegu Kreekas rakendatakse ja mis Ehm, nõuavad kindlasti üksikasjalikumat analüüsi. aga kui vaadata seda teavet, mis on juba praegu kättesaadav näiteks Maailmapanga ja Maailma Majandusfoorumi allikaid, siis eh, on võimalik näha, et Kreeka on eh, tegelikult suutnud oma konkurentsivõimet tõsta küll, võrreldes näiteks viie aasta taguse olukorraga ma arvan, et üldiselt selline järeldus on väga positiivne ja võtke ka seda kindlana, et struktuurifondide kasutamine Kreeka majanduse taastamisel on midagi sellist, mida hinnatakse ka kogu aeg eh, memorandumi kontekstis. ja nüüd lõpetuseks tänaksin eriti härra Arimonti seoses eh, tema suurepärase raportiga ja ka väga avatud mõttevahetusega, eh, mida ta pakkus meie kolleegidele ja ka proua Kretsu kabinetile, aitäh! aitäh, härra Harimann! jah, ma ei taha eriti rääkida enam, sest kõik on ju tegelikult ära öeldud, mida on vaja öelda mul on hea meel koostöö üle kolleegidega selleks, et see raport äh, lõpule viia ja seda parandada. ja see ajakava ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, juba lähedal, nii et peame tegema kiiresti tööd ja tahaksin tänada komisjoni äh, koostöö eest, mis meil nüüd viimasel ajal oli. lõpuks loodetavasti on tegemist raportiga, mis toob välja selle, et regionaalarengu poliitika ka rasketel aegadel on sobiv instrument selleks, et riike aidata. ja need erimeetmed, nagu Kreeka kolleeg ütles, neid saab kasutada selleks, et reklaamida eh, regionaalarengu poliitikat ja me ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta, aitäh! Thank you very much. aitäh. ja olgu ka öeldud, et muudatusettepanekute täh-, esitamise tähtaeg on kell kuus, seitsmeteistkümnendal mail ehk siis paari päeva pärast. ja ma loodan, et pärast niivõrd positiivset reaktsiooni on muudatusettepanekuid piiratud koguses. aga üldiselt et meie komisjoni ühine seisukoht on see, et tegemist on väga meeldiva raportiga, ehk siis kell kuus, seitsmeteistkümnes mai, muudatusettepanekute tähtaeg, ja sellisel juhul on meil võimalik juunikuus eh, hääletada selle raporti üle, mis on väga oluline ka, kui me tahame sellise positiivse sõnumi saata reaktsioonina pärast neid positiivseid meetmeid, mille võtmine on toimunud ka meie komisjoni toel aitäh selle arutelu eest ja läheme siis äh, järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on uuringu Uued tehnoloogiad ja regionaalpoliitika teel järgmise ühtekuuluvuspoliitika raamistiku poole esitamine. tegemist on STOA uuringuga. toimus STOA töötuba ja selle töötoa tulemina näeme sellist aruannet, mida esitleti STOA paneelil kaheksandal veebruaril ja nüüd on ka meie komisjonil võimalik kuulda selle äh, uuringu tutvustust, mis on meie töö kontekstis väga oluline ning mul on suurepärane võimalus kutsuda professor Annerstetti siia seda Ehm, esitlema meile, tere tulemast meie komisjoni! Thank you kindly, Mrs Chairman! aitäh, proua juhataja ja aitäh kõigile! mul on viisteist minutit aega selleks, et teid veenda, et see kuuekümne üheksa leheküljeline raport on väärt läbilugemist või vähemalt äh, lehitsemist ja teil on äh, ees nelja leheküljeline kokkuvõte, seal on kümme järeldust äh, Äh, mis puudutab siis seda teemat, et uued tehnoloogiad ja regionaalpoliitika teel uue ühtekuuluvuspoliitika raamistiku kohta ja nagu te ütlesite, toimus eelmises aasta oktoobris ähm, töötuba ja ma võtsin seda väga tõsiselt, äh, ma mitte ainult ei võtnud kokku seda, mis seal räägiti, vaid analüüsisin, millised on äh, erinevad võimalused meie ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikal, ähm, mitte ainult tehnoloogia osas, vaid tehnoloogia kasutamise osas ja kuidas kaasata innovatsiooni perspektiivi nendes küsimustes, mida me täna ja eile arutasime siin, ma olin, äh, mul oli väga hea meel eile siin olla ja teid kuulata, nii et äh, see raport põhineb siis sellele õpikojal ähm, ja ja IKT ja digitaaltaristu on võtmetähtsusega selleks, et äh, edasi parandada ühtekuuluvuspoliitikat ja regionaalarengu poliitikat Euroopa Liidus. ja siis soovisin ka tegeleda sellega, et kuidas seda ähm, tehnoloogiat paremini kasutada, erinevad tehnoloogiapargid ja nii edasi. nii et äh, see on väga kooskõlas sellega, mida te siin olete arutanud ja, ja ka sellega, mis ähm, järgmistel kuudel toimuma hakkab seoses äh, mitmeaastase finantsraamistikuga töötoas rääkisid siis komisjon ja erinevad liikmesriikide esindajad, ähm, tõesti kokkuvõtteid ja siis äh, olid ka poliitika hindamise raportid, mida ma, mis mulle edastati ja see, sellele see töö siis ka tugines see raport ähm, koosneb siis kuuekümne üheksast leheküljest äh, ja mm, ootan ka teie kommentaare, nii et kui, kui teil on kommentaare selle kohta, mis ma täna äh, ütlesin ja selle kohta, mis sisaldab raportis, siis ootan neid järgnevate nädalate jooksul nii et äh, lähtekohaks on see, mida te siin täna ja eile arutasite, et äh, Euroopa piirkondades on järjest rohkem mitmekesisust, on väga häid asukohti, aga tuleb tunnistada ka seda, et mõned piirkonnad jäävad maha, mõned ei arene nii kiiresti kui teised. ja üks äh, asjadest, mis selles raportis kirjas on, on, et igal piirkonnal on oma eripära. eile me kuulsime, et ei ole mingit ühtset lahendust kõigile probleemidele ja me peame selle sellest lähtuma, et äh, väga oluline element on paindlikkus ja see ongi üks olulisemast asjadest, mis me siin raportis ütleme, et meil on vaja seda paindlikkust, meil on vaja kiiremaid menetlusi, et kõik piirkonnad tõesti saaksid äh, kasutada neid vahendeid, mida nad Euroopa Liidult saavad ja kasutada tehnilist abi Ehm, väga oluline aspekt tehnoloogia puhul on, et kuidas see edendab te-, ehm, äh, tootlikkust ja kuidas edendada innovatsioonist juhitud majanduskasvu. Euroopa Liit on väga hea uute tehnoloogiate väljatöötamisel, me oleme väga head äh, info, tehnoloogia vallas kuuskümmend, seitsekümmend, kaheksakümmend aastat tagasi Saksa ja Briti teadlased teg-, lõid esimesed arvutid, edendasid tehnoloogilist mõtlemist, mis on kõigi selle taga, mis meil täna on, aga me ei ole kõike seda ära kasutanud ja teinud parimaid tooteid, seda on teinud ameeriklased, varsti teevad seda Hiina ja India spetsialistid. meil on väga suur võimekus, kui tegemist on äh, tehnoloogiliste ja tehniliste leiutistega, aga me ei ole väga head äh, to toodete tootjad. see puudutab muidugi ka piirkondi, nii et me peame vaatama, et kus on Euroopa, kuhu läheb see Euroopa lisandväärtus, kas me saame seda öö, äh, oma tehnoloogilist teaduslikku võimekust parem, parendada, kas me saame seda öö, piirkondades edendada ja võtmetähtsusega minu jaoks on see, et kuidas äh, me äh, siis ähm, edendame oma võimalusi, et äh, mm, suurepärane on see tulemused innovatsiooni vallas, kuidas neid edendada, kas-, nutika spetsialiseerumine, aga me peame liikuma ressursilt kesk, ressurssidele keskendumiselt mõjule keskendumisele, see on äärmiselt oluline, see on väga hea asi, mida on tehtud paljudes äh, piirkondades, mis on viinud selleni, et on tekkinud uus mõtlemine, äh, rohkem koostööd ettevõtetega, aga me peame analüüsima ka tulemusi, me ei pea, ma ei ütle, et kõik piirkonnad peaksid oma inimese äh, kuule saatma, vaid meil peaksid olema tõhusamad majanduslikud eesmärgid ja mm, me peaksime teatavatele asjadele keskenduma ja me peame piirkondlikke ametivõime paremini kaasama, et kui vaadata komisjoni ettepanekut, siis äh, tuleks rohkem rõhutada seda, et kuidas piirkondlikud ametiasutused äh, võiksid rohkem osaleda äh, nendes küsimustes. ja kui tahate ühte asja meelde jätta minu viieteistkümnest minutist siin, siis mõelge dünaamilisele positsioneerimisele Eh, kohe hakkan rääkima, mida see tähendab, aga see tähendab seda, et me peame mõtlema kiirematele, proaktiivsematele mm, poliitikatele. missioonil suunatud investeeringud eh, tähendavad seda, et et kui meil on mingisugune sotsiaalmajanduslik eesmärk mm, sõnastatud piirkonna jaoks, siis on palju lihtsam ka erasektorit eh, ja erasektori, avaliku sektori koostööd mobiliseerida meil on selle kohta väga palju näiteid, mõned neist on äh, kokkuvõtlikult ära toodud ka raportis ja see võiks äh, viia ka uue äh, turukujunduseni, kui vaadata näiteks meditsiinitehnikat, siis era- ja avalik sektor teeb tihedat koostööd, kasutatakse ära kõige uuemat tehnoloogiat, mitte ainult digitaaltehnoloogiat, vaid uusi, muid tehnoloogiaid ja tõesti, see muudab turge, isegi avab maailmaturge ja kui vaadata äh, regionaalpoliitikaid, siis äh, tihti need ei ole seotud äh, globaalsete väärtusahelitega, isegi mitte Euroopa väärtusahelatega, aga kui vaadata edukaid piirkondi, näiteks Slovakkias, siis eh, head sidemed eh, näiteks Saksamaaga, Saksamaa autotöötlusega on olemasolevast eh, tööstusbaasist tõesti mm, teinud terve revolutsiooni ja see on muutnud mitte ainult autotööstust, vaid ka teisi sektoreid, nii et see väljastpoolt sissepoole lähenemine võib olla ka väga olulise tähtsusega uus mõõde regionaalpoliitika jaoks. digitaalsete platvormide majandus on äärmiselt oluline, kui me räägime tehnoloogiast täna ja vaatame tagasi kümme aastat, siis ähm, on kõik muutunud äh, sellest, kuidas me mõtleme maja, äh, turgudest, kuidas äh, kasutatakse tehnoloogiat, kuidas arendatakse ettevõtteid, me ei saa alahinnata seda, mis digitaalsete platvormide majanduses muutuma hakkab. ja me anname oma panuse sellesse, aga ameeriklased on äh, selles vallas liidrirollis isegi Euroopas, isegi Euroopa piirkondades, see on nii minu koduriigis Taanis, aga ka teistes riikides. nii et kui me ei edenda eh, tehnoloogilisi teadmisi maja ja turuteadmisi üheskoos, siis meil on väga palju probleeme. me praegu oleme alles alustamas seda, mida ameeriklased on juba palju aastaid teinud ja mm, ja lõpetuseks peaksime vaatama, millised, milline keskkond meil on. Need on nüüd mõningad äh, mõtted, äh, vaadake neid äh, kokkuvõtvaid lehekülgi, need on äh, seal ka ära toodud, aga kõigepealt paar sõna digitaalplatvormide majanduse kohta. see on väga oluline, et piirkonnad vaat-, näeksid, millised võimalused on äh, Äh, kuidas turustada, kuidas äh, võtta ühendust äh, väga oluliste tarbijatega, ka väga kitsastel turgudel, aga see võib väga oluline olla mõningate ähm, kaugete piirkondade jaoks, et kuidas nad saaksid leida tarbijaid kogu maailmas, olla edukad digiteerimine üldiselt Euroopa liit on väga aktiivne ja väga nutikas digiteerimise vallas. meil on olemas digitaalkeskused, see on äh, olnud edulugu, seda aga võiks edasi arendada, neid saaks paremini võrgustada, nad võiksid tege-, teha tihedamat koostööd erasektoriga ja nii edasi. teaduspargid, aga mitte ainult teaduspargid, vaid ka teised äh, vahendavad organisatsioonid, mis äh, Äh, haldavad neid innovatsioonialasid, äh, on väga olulised, me ei tohiks alahinnata neid võimalusi, mis neil on kõigis piirkondades, ükskõik kas suurtes või väikestes, ükskõik kas nad on tehnoloogiliselt edasi jõudnud või mitte, et neid äh, võimalusi saaks paremini ära kasutada, meil on selle jaoks suurepärased organisatsioonid paljudes riik, riikides, riiklikud või piirkondlikud organisatsioonid, mis teevad koostööd ettevõtetega, ka riskikapitalistidega, äriinglitega ja äh, need on tõesti väga edukad võimalused ja neid tuleks väga tõsiselt võtta. ja minu äh, pakkumine teile, dünaamiline positsioneerimine, ma olen äh, sellest rääkinud, kuulnud rääkimat ka teid ja komisjoni inimesi, et meil on vaja rohkem otseseid vertikaalseid poliitikaid ja meil on vaja äh, niinimetatud kiirmenetlusi paremini hallata ja mulle on ka korduvalt öeldud, et äh, sellised ki-, selliseid kiireid tegevusi on vaja selleks, et ähm, sulgeda tühimikke äh, aeglaste menetluste või äh, eelarvemenetluste vahel selleks, et ol-, paremini ellu viia mõningaid poliitikaid. vaja on paremini kaasata erasektorit, vaja on ähm, Mm, kaasata ka era, ka avaliku sektorist neid äh, avalik, äh, erasektorist pärit kiireid lahendusi ja meil on vaja mm, proaktiivset poliitikat, äh, mitte lihtsalt selleks, et reageerida muutustele majanduses, vaid tõesti ka omalt poolt muutusi ajendada, see on oluline ühtekuuluvuspoliitika jaoks, mida, nagu mina seda näen, et et liikuda edasi järgmises mitmeaastases raamistikus. see on väga oluline, et meil oleks võimalik teha kiireid muudatusi selleks, et kõik need investeeringud, mis me teeme, oleksid edukad ja see peab olema jätkuv. mida see siis konkreetselt tähendab, et vaja on äh, Ähm, pidevat äh, majandusanalüüsi, majanduslikku piirkonna ole, olukorra diagnoosimist, et äh, ei piisa sellest, kui lihtsalt äh, koostatakse mingi nutika spetsialiseerumise strateegia ja siis hakatakse seda korralikult ellu viima, vaid seda on vaja teha pidevalt. see, seda tuleb näha protsessina, mitte lihtsalt ühest-kahest-kolmest sammust mm, koosneva protsessina ja meil on vaja paindlikku ju-, juhtimispoliitikat, see puudutab komisjoni ja kogu Euroopa Liitu, et me peame mõtlema, et milline on see paindlikkus, mida pakutakse ähm, ja mida on vaja äh, poliitika rakendamisel selleks, et, ähm, et piirkonnad oleksid edukamad ja meil on vaja äh, Äh, erinevate tegevuste komplekti selleks, et ähm, kohandada pidevalt muutuva piirkondliku majandusega. ma olen äh, mitu aastat töötanud Hiinas, ma olen näinud äh, seal väga kiireid muutusi, neil on suurepärased kiirmenetlused ja me peame ise ka niimoodi mõtlema. me oleme väga head tehnoloogias ja äh, ja teaduses me oleme vähem head äh, majanduses ja mm, tehnoloogia rakendamisel, aga me peame muutuma ka selles osas paremaks. paar sõna ka nutikast spetsialiseerumisest, ma arvan, et see on suurepärane äh, leiutis, Euroopa leiutis, mitte ainult teadlaste leiutis, vaid äh, ka äriinimesed on andnud panuse sellesse aga sellega tuleb kaugemale minna ja seda ka tunnustatakse, kui näiteks komisjoni eelarve ettepanekut lugeda tähelepanelikult, siis seal tunnistatakse seda, et me peame sellega edasi liikuma, mitte jätkama nii nagu seni, vaid nutikat spetsialiseerumist veidi ka muutma. ja minu arvamus on, et me peaksime liikuma ressurssidele keskendunud tegevuskavast mõjule keskenduvale tegevuskavale, et kui me nutikalt ja süstemaatiliselt eelmenetlusena tegeleme e, nutika spetsialiseerumisena, siis me peaksime mõtlema ka sellele, et milline peaks olema tulemus e, iga piirkonna puhul, et mi-, ja mi-, iga sektori puhul, et mis on see tulemus, mida tahetakse saavutada, kui äh, avalik sektor ja äriühingud äh, e-, ja ülikoolid teevad koostööd, palju rohkemat võiks saavutada. niimoodi, ma ei ütle, et nutikat spetsialiseerumisest tuleks loobuda, vaid vastupidi, seda tuleb parandada ja taaselustada ja tuleks keskenduda mm, tulemuste saavutamisele. ja väga oluline on see, et kuidas tagada, et äh, praegused äh, tegevused vastavad sellele, mida ettevõtetel on vaja e, ja minu jaoks äh, selles nutika spetsialiseerumise lähenemises jääbki puudu sellest piirkondlike ähm, ametiasutuste tihedast koostööst erasektoriga et see hästi, see toimub ähm, hästi paberil, aga tegelikkuses äh, tihtipeale see nii ei ole. ja üks minu ettepanekutest on, et äh, me võiksime aktiivsemalt äh, piirkondlikke ametiasutusi kaasata, anda neile paremad võimalused, aidata neil professionaalsemaks muutuda ja mm, hakata rohkem riske võtma, hakkama julgemalt Ähm, mõtlema piirkondlikust arengust ja nad peaksid proaktiivselt äh, sidemeid sõlmima piiriüleselt teiste piirkondadega, nagu me eile kuulsime, see on väga oluline. ja nad peaksid äh, avama oma silmad ka Euroopa väärtusahelatele, et kuidas äh, proaktiivselt ligi meelitada investeeringuid teistest liikmesriikidest ja väljastpoolt Euroopa Liitu ma tahaksin rõhutada ühte asja, mida ei ole mitte ainult mina käsitlenud siin raportis, vaid mida, millest on rääkinud ka teised inimesed, et meil on vaja rohkem missioonile suunatud investeeringuid, näiteks kui võtta Rootsi näide, siis äh, seal on öeldud, et meil on vaja parandada oma piirkondade olukorda, oma Äh, riigi puhul ja Euroopa partnerite puhul on meil vaja tegeleda sotsiaalmajanduslike väljakutsetega, näiteks tervishoiusektoris või äh, linnade puhul või puhta tehnoloogia puhul ja kui ähm, koos erasektoriga, koos kodanikeorganisatsioonide või patsientide organisatsioonidega selliselt läheneda, siis on võimalik luua selline innovatsiooni ökosüsteem, mis on palju proaktiivsem, palju läbimõeldum, palju strateegilisem ja palju olulisem äh, ühiskonna jaoks et kui ähm, teha selliseid missioonile orienteeritud investeeringuid, siis ähm, see võimaldab meil liikuda sellise ühiskonna suunas, mida me soovime saavutada ja äh, vaadata, kuidas tehnoloogia mm, saaks meid aidata, see oleks suur samm edasi ja Euroopa seisukohast äh, ma arvan, et siin võiks Euroopa lisandväärtus olla väga suur, et piirkonnad saaksid järele mõelda, sellise lähenemise üle, et kasutada äh, Rootsi või Taani või äh, Prantsuse näiteid, mul on terve rida näiteid, kus selliseid investeeringuid on kasutatud ja kus äh, need on piirkondi ja ettevõtteid aidanud edasi liikuda. ja ma arvan, et see on element, millega tuleb tegeleda, see viib selle nutika spetsialiseerumise tegevuskava ka veelgi veidi edasi ja nagu ma enne ütlesin, võiks see viia meid selleni, et meil oleksid, äh, oleks tegemist turu kujundamisega ähm, missioonile orienteeritud investeeringute kaudu, et see toimub USA-s ja väga palju toimub seda Hiinas, Hiina valitsus proaktiivselt äh, teeb tööd erasektoriga ja kujundab seda, mis nende arvates oleks äh, sotsiaalsed ja majanduslikud tegevuskavad, mida on vaja ellu viia, nad teevad seda väga nutikalt ja meie maailma demokraatliku osana peaksime seda veelgi paremini tegema, meie võimekus on ju palju parem kui hiinlastel. ja veel üks oluline aspekt, kui me mõtleme ühtekuuluvuspoliitikale või regionaalpoliitikale, siis me mõtleme äh, regioonidest kui sellistest, aga me peaksime mõtlema regioonidest kui osast Euroopas või osast, osana kogu maja, kogu maailmast. et kui piirkondadel ei ole kõiki neid ressursse, mida neil on vaja näiteks missioonist juhitud strateegia jaoks, siis on lihtne väljaspoolsete partnerite jaoks me peaksime siin süstemaatiliselt äh, lähenema ja vaatama neid äh, näiteid, nagu ma enne just rääkisin äh, Slovakkiast, et võiks mingit sektorit eelis arendada ja siis see tooks endaga kaasa suure muutuse, et kui me lihtsalt ühendame oma piirkonnad omavahel paremini Need olid mõned teemad, mida selles kuuekümne üheksa leheküljelises raportis käsitleti, ma loodan, et te leidsite mõningaid huvitavaid mõtteid, mida saaks edendada. ma arvan, et praegu on tegemist väga suurepärase hetkega poliitika tegemises. praegu sellised komiteed nagu teie komitee, komisjon ja sellised inimesed nagu teie ja teie pers-, äh, kaastöötajad saaksid väga palju ära teha, kui te selliseid ähm, mõtteid äh, edendaksite ja, ja vastavalt ka muudaksite siis mitmeaastast eelarveperspektiivi. Uh, suur tänu selle väga huvitava ettekande eest ja nüüd saab sõna härra Valkarsel Siso kes vastutab siis parlamendi asepresidendina Kastoa eest. jah, aitäh, proua esimees. tõesti, tegemist on väga põhimõttelise küsimusega. me räägime siin informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiast ja selle edasiarendamisest, mis on Euroopa konkurentsivõime jaoks väga tähtis ühtekuuluvusfondi kaudu on meil võimalik rakendada meetmeid, töötada välja projekte, millega parastada, parandada taristut. väga tähtis on välja töötada ka teaduslikke tehnoloogiaparke. STOA uuring on keskendunud ühtekuuluvuspoliitikale siin räägitaksegi IKT-st ja strateegiatest mille kaudu leida siis nutikaid võimalusi teaduslike äh, parkide toetamiseks era- ja avaliku sektori koostöö jaoks ja ka digitaalset turgu peaks olema siis nende meetmetega võimalik paremini uurida. ma arvan, et äh, siin on tõesti väga palju erinevaid valdkondi kaasatud sellesse uuringusse, uuringusse, millega Euroopa Komisjon regionaalkomitee, äh, regioonide komitee ja ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee olid kaasatud, samamoodi saime ka liikmesriikidelt informatsiooni, nagu näiteks seitsmes ühtekuuluvusraport äh, tegemist on tõesti väga paljude uute dokumentidega, mida avaldati. ja selle uuringu puhul on tõesti väga tähtis äh, loogiliselt äh, ja ajalooliselt vaadata äh, seisukohti ühtekuuluvuspoliitika kohta, räägiti ka nutikast spetsialiseerumisest, ähm, mida me peame samamoodi tegema selleks, et kasutada ära kogu potentsiaali, mida meil on võimalik saavutada poliitiliste meetmete kaudu. ma ei usu, et see uuring oleks ainult äh, tähtis meede selleks, et näha, mis meil juba olemas on ja kuidas seda kasutada, vaid ma arvan, et me saame seda uuringut äh, kasutada tulevikus poliitikate äh, väljakujundamiseks. ja samamoodi ka siis, kui töötame välja uut programmiperioodi. see uuring näitab ka, kui tähtis on panustada innovatsioonile ning äh, teadus- ja tehnoloogiaparkidele. et meil on selle kaudu võimalik saavutada konkurentsivõimelisem äh, majandus ja seda ajal, kus vahendid on napid. lõpetuseks äh, suur tänu professorile selle uuringu eest, aitäh Kastoale selle uuringu koordineerimise eest, aitäh, järgmisena proua Kreel, palun. suur tänu, proua esimees. ma leidsin, et see ettekanne oli väga huvitav, ma kavatsen läbi lugeda ka selle kuuekümne üheksa leheküljelise raporti. mulle jäi aga mulje, et et ühtekuuluvuspoliitika järelduste puhul tekib meil nii-öelda konflikt iseenda sees. Te ütlete väga paljudes kohtades, et meil on vaja rohkem paindlikkust, meil peaksid olema kiired lahendused, aga see on täpselt see, mida meil ei ole nüüd mai lõpuks tulevad ettepanekud õigusliku raamistiku kohta aastateks siis kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend kaheksa, mis tähendab seda, et järgmise pooleteist aasta jooksul töötame me välja õigusraamistiku, mis peab kehtima veel kümme aastat. see on tegelikult ju suur vastuolu, ma ei saa olla ju paindlik ja kiiresti reageerida kui ma töötan välja poliitika seitsmeks aastaks, kus on paika pandud täpsed algoritmid, prioriteedid, kuidas ma peaksin seda kõike siis kokku viima? võib-olla oleks hea, kui te saaksite paar mõtet selle kohta öelda. ja siis ka küsimus, mis puudutab siis äh, mõjudele keskendunud poliitikat me oleme sellest nüüd juba pikalt rääkinud, kuidas lihtsalt äh, toetuste maksmisest edasi liikuda tõhususele, eesmärkidele, aga ausalt öeldes ma tõesti ei kujuta ette, kuidas seda kõike praktiliselt rakendada. kuidas ma peaksin selle kõik määrusesse sisse kirjutama, mis peaks siis olema see tulemus? Te rääkisite eeltingimustest äh, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et komisjon paneb paika eeltingimused nutika spetsialiseerumise kohta, siis peab meil olema ju partnerlusleping liikmesriikidega järgnevate aastate jaoks, et mida nad endale ette kujutavad, tähendab seda, et piirkonnad peavad hakkama seda lepingut rakendama, et töötatakse välja strateegia selle kohta, kuidas piirkonnad erinevates valdkondades paindlikuks muutuvad ja kuidas nad annavad siis vastuseid probleemidele. kuni ma selle kõik olen kokku korjanud ja selle uuesti komisjoni tagasi saadan ja komisjon selle kõik on läbi vaadanud, on möödunud kaks aastat ja see, mida ma siis alguses tahtsin saavutada, on vananenud enne, kui strateegia on välja töötatud. ma tean või ma kujutan endale ette, eriti pärast seda viimast visiiti USA-sse, kus me tutvusime innovatsiooniprojektidega, ma kujutan endale ette nüüd, miks nad on paindlikud, sest neil ei ole erasektor, mis äh, umbes või kuidagi selle eest hoolitseks, aga neil on väga paindlikud seadused, igaüks võivad, võib teha, mida ta soovib. kõik on nii äh, erasektorisse sisse viidud, kõik on nii paindlik, et äh, seal on lihtsalt olud täiesti teistsugused ja see tähendab ka seda, et teatud valdkondades on nad ka tõhusamad. Äh, aga noh, kas me seda soovime, selles pole ma kindel. no Hiinas näiteks äh, mitte keegi ei pea mõtlema selle peale, kas demokraatlikult valitud parlament peab ka kinnituse andma või mitte, nad lihtsalt teevad, mida tahavad ja neil on lihtsalt oma huvid alati kõige kõrgemal kohal ja no ma ei usu, et see on täpselt see, mida meie tahame. aga see selgitab, miks nad on tõesti väga paindlikud ja kiired ja seega ka teatud valdkondades edukad. kuid see ei ole nüüd võib-olla see valem, mida meie siin Euroopa Liidus tahaksime kasutada või mis meil on meie ettekujutused selle kohta, kuidas teatud küsimused demokraatlikus ühiskonnas toimivad äh,, ja see kontseptsioon, mis teie nüüd olete teaduslikult välja töötanud, kuidas seda kõike kokku panna, ma tõesti ei kujuta ette, äkki te oskate mulle selle kohta vastuse anda? aitäh! ja vaatame siis, kas kuuleme vastuseid. Äh, proua Letic. aitäh! proua esimees ja aitäh ka professorile ettekande eest ning aitäh selle suurepärase uuringu eest ma arvan, et see on väga oluline teema ja ma arvan, et me tõesti peame teistmoodi mõtlema sellest, missugune võiks olla uus lähenemine ühtekuuluvuspoliitikale selleks, et kohapealne mõju oleks parem. aga minu küsimus puudutab seda arukat spetsialiseerumist praegusel hetkel arukas spetsialiseerumine oli selline samamoodi, samasugune nähtus nagu ex-ante tingimuslikkus esimese prioriteedi puhul, ma ei tea, mil määral on see olnud edukas rakendamise vallas ja ettevalmistavate tegevuste vallas seoses aruka spetsialiseerumise strateegiatega praegusel hetkel ma tean, et paljud piirkonnad küll valmistavad neid ette, aga kas need peegeldavad ka päriselt neid vajadusi ja kas neid ka lõppastmes rakendatakse, tegelikult me ei tea seda. ning kui me nüüd tahaksime mängu tuua uue kontseptsiooni, mis, ma nüüd ei taha öelda, et see oleks raskem või keerukam, aga ehm, mis on siiski samm kõrgemale ja see peaks tooma kaasa praktikas paremad tulemused, sest ma tõesti arvan, et see missioonile keskendumine on oluline, ma arvan, et tuleb keskenduda just äh, mõjule, mitte aga sisendile, ning et tuleb teha koostööd ja mõelda sellest, kuidas kasutada ka välisressursse omaenda arenguks, aga kui pidada silmas neid erisusi Euroopa Liidus ja seda mitmekesisust piirkondade vahel, siis mu küsimus oleks, et kas te arvate, et meid saadakse edu või, või parem veel öelda, et mida me saaksime teha selleks, et meil oleks ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas sellised alused selleks, et aastal kaks tuhat kakskümmend üks ka hakata reaalselt seda uut lähenemist rakendama ühtekuuluvuspoliitika puhul. muidu me jõuame lihtsalt uue eksante tingimuslikkuse juurde äh,, mida me ei ole võimelised rakendama praktikas ja siis taaskord oleme tulemusteta, aitäh. aitäh, proua eh, Presso. aitäh. ka mina tänaksin professorit selle aruande eest, seda oli väga huvitav lugeda ja mul on üks täpsustav küsimus mis puudutab digiplatvorme piirkondlikel tasanditel. kui me räägime just eriti nendest funktsioonidest, mis professoril peab, professori meelest peaks nendel platvormidel olema, meie jaoks on see huvitav, meie jaoks, kes me töötame piirkondade ja platvormide kontekstis, me mõtleme, et kuidas oleks võimalik teha nõnda, et saaks ähm, digivaldkonnas teha edusamme, kuidas saaks äh, ka VKE-sid selles valdkonnas toetada. aitäh ja härra Howard uh,! suur tänu, proua esimees see on huvitav teoreetiline töö ja kui ma nüüd lappasin eh, seda kuuekümne üheksa lehelist dokumenti, siis siin on päris palju huvitavaid mõtteid, mida saab edasigi arendada ja edasi eh, arutada, aga see jätab mind natuke külmaks, sest kui ma mõtlen selle dokumendi tõhususele, eh, et kui see oleks see vahend, mis aitaks rakendamist paremaks muuta, siis minul on siin probleem sest kui ma mõtlen, et ma olen inimene, kes on tehnovaldkonnas investeeringutega ka töötanud, siis ma ei ole sada protsenti veendunud, et on võimalik teha lihtsalt otsust, mis ütleb, et me nüüd teeme midagi, ehm, et miski on nüüd selline piirkondliku ähm, tasandi lahendus, jah, see kõlab väga hästi, kui öelda, et me hakkame midagi tegema, aga selleks on ka vaja sätestada mingeid edukriteeriume. võimalik, et ma ei näinud seda siin dokumendis lihtsalt, aga ma ei näinud väga häid näiteid selle kohta, mida antud juhul peetakse eduks konkreetses kohas koha peal ja mis oleks need eh, suunised selleks, et tagada eh, ühtekuuluvuspoliitika mõistes edukus. sellepärast, et kui näiteks teaduspargid äh, osutuvad edukaks, kui mingisugused klastrid peavad toimum-, toimima tõhusalt, siis selleks on vaja oskusi, selleks on vaja teadlasi, on vaja toorainet, kõik need asjad tuleb kokku tuua ja selles mõttes sellised asjad on edukaks osutunud, kui turg on neid suunanud aga kui see kõik tuua üle ühtekuuluvuspoliitika valdkonda, kui hakata küsima, et kus on need võtmekomponendid, mis on need last-, lähtekohad, siis tekib küsimus, et kas see on ikkagi seitsmeaastaste plaanidega teostatav ja kui nüüd rääkida selle edukusest pikemas perspektiivis, kuidas tagada tõhusad investeeringud VKA-d, VKE-desse ja nii edasi, siis vaadake Ameerika Ühendriike, seal on märkimisväärselt aktiivsem riskikapitalitööstus, mis saavad teise faasi investeeringuid pakkuda. toimus üks seminar ühe teise komisjoni äh, Äh, juhtimisel ja seal räägiti just sellest, et mida peab tegema Euroopa majandus selleks, et Euroopa majandus äh, saaks ka tõhusa riskikapitalitööstuse, mis pakuks erasektorile selliseid investeeringuid, mis pikemas perspektiivis seda kõike äh, veaks. ehk siis ma leian, et tegemist siin on lähtekohaga, aga me ei ole veel tulemustele lähedal. ja pikemas perspektiivis tuleb aru saada, et paljud sellised et ehm, tehnoarendused ja need ettevõtjad selles valdkonnas ei tegutse mitte selleks, et neil oleks lihtsalt produktiivne ettevõte, mis eh, saaks oma tooteid müüa, vaid tegelikult need tehnoarendajad on sageli sellised, et nad tahavad oma ettevõtte maha müüa, enne kui nad üldse äh, Äh, midagi reaalselt toodavad ja seda tegelikult Ameerika Ühendriikides ka juhtub, et äh, tohutult suured tehnoettevõtjad, kellel on need rahalised vahendid olemas, ostavadki neid väikseid ettevõtteid ära. ja siis neil on ka olemas vahendid selleks, et hakata äh, seda ideed kasutama, mille nad endale ostavad. ning seda tuleb ka siin arvesse võtta, et kuidas see viib Ehm, turu koondumiseni, ehk siis ma olen väga skeptiline selles mõttes, kuidas seda saaks kasutada, jah, seda võib saada küll ühtekuuluvuspoliitika kontekstis tõhusalt kasutada, aga me peame olema märkimisväärselt elavamad selles mõttes, et mm, missugused on ikkagi edu kriteeriumid ja kui nüüd äh, väita midagi sellist, et Euroopa suudab olla siin tugevam kui USA või Hiina, siis äh, tuleb ikka ära põhjendada, miks see nõnda on, sest vastasel juhul ei saa selliseid asju väita. aitäh, härra Roppe. <clears throat> aitäh, proua esimees, ma arvan, et see teema, millest praegu räägime, on ajakohane ja kuulsime väga huvitavat ettekannet ma olen nõus ka kolleegidega, et väga selge on see, et aega on võib-olla aasta või kaks, et olla valmis järgmiseks perioodiks ning see määrab ka ette selle, kuidas jätkub elu järgmise programmiperioodi lõpuni, ehk siis aastani kaks tuhat kakskümmend kaheksa. eriti meeldis mulle kuulda teatud mõtteid selle uuringu autorite poolt. kas peame jätkama sellise liberaalse põhimõttega rahaliste vahendite jaotamisel või kas kontrollmehhanismid peaksid olema äh, jäigemad selles mõttes, et määrata ette, kes on need, kes võiksid rahalisi vahendeid kasutada. ma saan aru, et teie toetate tugevamaid äh, kontrollmehhanisme kui me räägime arukast spetsialiseerumisest ja digiteerimisest, siis äh, kust sina alustada? kas peaks alustama teatud keerukatest, ähm, keerulistest programmidest või äkki peaks alustama sellest, et kõigile on tagatud juurdepääs lairibaühendusele, mis hästi toimib? kui me suudame tagada kiire lairiba interneti kogu Euroopa Liidus, siis see võib ehk viia uute algatusteni. tundub ka, et me eksperimenteerime liiga palju. kui vaadata digiteerimisprogramme, näiteks e-health e, e-tervise programm, siis igal liikmesriigil on olemas erinev sedasorti programm ja pole just päris selge, kas inimesed on selliste programmidega rahul. ehk siis võib-olla peaks hakkama oma algatusi prioritiseerima, selleks et eesmärk poleks ainult rahalisi vahendeid kasutada ja midagi teha pärast mida see selguks see, et mõni teine riik on sama asja suutnud märksa paremini teha, ehk siis võib-olla peaksime olema natuke äh, valivamad oma prioriteetide suhtes, selle asemel, et lihtsalt äh, igal võimalikul viisil igas võimalikus piirkonnas muudkui eksperimenteerida. nüüd, kui rääkida nendest katsetest muuta piirkondi aktiivsemateks, siis äh, ka mina olen töötanud teatud piirkondadega ja ma leian, et üks viis piirkondade aktiivsemaks muutmiseks on see, et tagada et tagada, et paljud tegevust, palju tegevusi ja suur osa rahastusest, mis tuleb kas piirkonnale või linnale, peaks olema ikkagi maksustamise tulemus. ehk siis see peab kujutama endast maksutulu. kui me räägime eksante tingimuslikkusest, siis sellisel juhul tuleb tagada, et kui kohalik omavalitsus on suutnud luua teatud lisaväärtust mingisuguse hea projekti kaudu, siis nad peaksid ka teadma, et vähemalt osa sellest lisaväärtusest jõuab ka nendeni ähm, kompensatsiooni näol nii-öelda. piirkonnad on omavahel väga erinevad, kõik neist ei peaks tegelema ühe ja sama asjaga, aga oluline on see, et järgmise perioodi puhul et järgmise perioodi puhul näeksime väga selgelt spetsialiseerumist, selles mõttes, et rahastus läheb väga selgelt määratletud prioriteetide tarbeks. vastasel juhul küll raha kulutatakse ära, jah, aga see ei ole selge, kas see viib nende tulemusteni, mida me tahame. Taani muidugi on väga hea näide sellest, kuidas on detsentraliseeritud ühte riiki, kuidas austatakse lähimuspõhimõtet ja arvan, et kui rääkida järgmisest ühtekuuluvuspoliitika perioodist, siis peaks kindlasti selliseid põhimõtteid edasigi toetada. nii te-, nii detsentraliseerimist kui ka lähimuspõhimõtet, need peavad edaspidi, edaspidigi rakenduma, sest need, need aitavad kaasa kohalikele tegevustele. Urban, aitäh ja ma tänan autoreid suurepärase aruande eest, ma tahaksin kommenteerida kahte mõtet, mõtted, ähm, mille nad on välja toonud, esiteks olukord seoses piirkondlike omavalitsustega, ma lisaks siia ka kohalikud omavalitsused, tõepoolest äh, õige on see, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleb nii-öelda tagasi mängu tuua, nagu autorid ütlevad. ma arvan, et minevikus on olnud liiga palju neid liikmesriike, kes küll vahetevahel viitavad neile omavalitsustele, jah, Äh, et meil on, meie dokumendid ütlevad, et omavalitsustega tuleb konsulteerida, meil on teatud käitumisjuhised ja nii edasi, aga nagu ma ütlesin, on liiga palju liikmesriike, mis lihtsalt räägivad sellest teemast, aga tegelikult ei teegi midagi, ehk siis ma loodan, et tulevikus suudame teha midagi selleks, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on kaasatud ühtekuuluvuspoliitika valdkonna tegevustele ja ma loodan, et me saame pakkuda teatud stiimuleid Eh, liikmesriikidele selle tagamiseks, võimalik oleks näiteks eksante tingimuslikkus tulevikus ja ma arvan, et see on väga oluline järgmise ühtekuuluvuspoliitika rahastamise perioodi puhul, selleks et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tagasi mängu tuua. teiseks räägiti inkubaatoritest ja autor mainib see, mainis seda ka oma sõnavõtus, ma arvan, et need tulemused on suhteliselt äh, äh, vastuolulised, ma ei ole inkubaatorite vastu, aga äh, teatud juhtudel, kui vaadata neid tulemusi, siis oleks neid ettevõtteid niikuinii loodud ja kui vaadata näiteks seda, et kui mõni ettevõte leiab oma lähtekoha inkubaatoris, siis kas see, tema areng ei oleks niikuinii olnud samasugune ja siis viimane kommentaar puudutab teadusparke, ma arvan, et teadusparkide tulemuslikkus on märkimisväärselt parem teaduspargid saavad näidata väga konkreetselt seoseid teaduspargi ja näiteks mõne ülikooli vahel, ehk siis kui teatud juhtudel on olemas teaduspargid, mis on seotud ülikoolidega, siis ma arvan, et need on ühed parimad näited, ehm, seda on tehtud ka Hiinas, sealt on ilmselt parimad näited pärit, aga ka Euroopas on häid näiteid teadusparkidest, mis on ülikoolidele, ülikoolide juures. ehk siis, kui me mõtleme järgmiste, järgmise perioodi peale, siis tuleb mõelda, kuidas luua ja tugevdada seoseid eh, teadusparkide ja ülikoolide ja muude akadeemiliste asutuste vahel. tuleks mõelda, kuidas saaks leida eh, sünergiat, kuidas saaks eh, pakkuda paremat rahastust, kuidas siduda seda rohkem teadus- ja arengustegevuse rahastamisega et ehk oleks ka see üks viis nende seoste edendamiseks, sellepärast et äh, kui sellised seosed on paigas, siis ma arvan, et poliitika toimib hästi. aitäh, aitäh nende väga huvitavate mõtete eest ja professor Annerstedt, kas soovite vastata küsimustele või on teil ehk mõned kommentaarid, palun? ei, valmis ma ei ole, ütleb härra professor tõstatati mitmeid väga keerukaid teemasid ja neid teemasid on varemgi tõstatatud. Need on kõik olulised ja need jäävad oluliseks isegi siis, kui me teeksime veel rohkem kui praegu. nüüd ma ei katsu kuidagi eh, luua vabandusi selleks, et ma kõigile teemadele ei vasta. proua Kreel ütles, et eh, keerukas on leida tasakaalu selle vahel, mida tehakse selle dünaamilise positsioneerimise lähenemise puhul. kui olla natuke kiirem, natuke kohanevam, natuke tõhusam, arenevam poliitika valdkonnas, poliitika rakendamise ja arendamise valdkonnas, ja et kuidas on tasakaaluga seoses nende vajalike vahenditega, valitsussektori rahaliste vahendite kasutamise kontrollimisel. ma saan aru, et järgmise päevakorrapunkti juures härra Ferri räägib ka sellest teemast, aga kui me räägime läbipaistvusest ja tõhususest vahendite kasutamisel, siis eh, tuleb leida tasakaal selle vahel, mille on kokku leppinud Euroopa Liit ja näiteks piirkonnad. aga nüüd sellegipoolest ma arvan, et tuleb leida laiem raamistik ja selle kaudu ka paindlikum raamistik piirkondade jaoks ja ettevõtjate jaoks, et nad saaksid tegutseda. ma arvan, et tuleb natuke rohkem ruumi jätta selleks, et ähm, see paindlikkus, millest kogu aeg räägitakse, et saaks olla kohanevam, julgem, tulevikku suunatam, et võetaks natuke rohkem riske, et lepitaks kokku selles, et teatud äh, ebakindlus innovatsiooni puhul ongi normaalne, et seda tuleb jagada mõnes mõttes ka erasektoriga, et see on ka mõistlik maksumaksjate seisukohalt ja nii edasi, ehk siis tuleb leida selline õige tasakaal. see on meie kõigi jaoks väljakutse, mitte ainult äh, akadeemikute jaoks, aga ka poliitikute jaoks. ehk siis küsimus on selles, kuidas leida selline tõhus süsteem, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides või teistes maailma osades, kus võimaldatakse ettevõtjatele suuremat manööverdamisruumi, nõnda et kõik hoovad ei jää erasektori kätte. ehk siis eh, selle tasakaalu leidmine ja sellise funktsionaalsuse tagamine on oluline, vastasel juhul oleks süsteem väga jäik ja me võiksime sinna küll rahaliselt palju panustada, aga ei, me ei saavutaks piisavaid tulemusi. tuletan teile veel ühte asja meelde et ma võrdlesin siin eh, teatud süsteeme, millest on aruandes ka pikemalt räägitud. Ameerika Ühendriikides erasektor on väga aktiivne selles mõttes, et kui rääkida eh, erasektori ja üldiselt ühiskonna muutmisest tehnoloogia valdkonnas, eh, et ka et ka valitsussektor on seal väga aktiivne, näiteks Pentagon, Kaitseministeerium ja nii edasi, mm, teostavad omas mõttes eh, tööstuspoliitikat, nad pakuvad eh, ülikoolidele ja erasektorile väga palju raha selleks, et nad saaksid uut tehnoloogiat välja arendada ja veel lisaks sellele on USA-s selline erasektor, mis saab kasu nendest ähm, tohututest investeeringutest. vahel öeldakse, et see on kaheotstarbeline tehnoloogia, sellepärast et kui föderaalvalitsus annab Silicon Valley'le ehm, ja teistele teadusuuringute keskustele suurt eh, rahastust, siis nad eeldavad, et ka erasektor on kaasinvestoriks sellises olukorras. ka Euroopas võib midagi sellist olla, aga meil ei ole sellist julget suurt valitsussektorit, mis annaks ülikoolidele tohutult raha, küll aga meil on võimalik leida teisi viise selle tegemiseks, see võiks olla siis läbipaistvam ja avatum ja nii edasi, ehk siis proua Krellile vastaksin, et äh, see raamistik peab olema suhteliselt äh, jäigalt paika pandud ja selgelt paika pandud, aga selle raamistiku mõttes äh, võiks ka luua teatud mm, ruumi nii avaliku kui erasektori ettevõtjatele, et nad saaksid koostööd teha ja mõned näited siin, mida siin ka välja toodi, puudutas näiteks meditsiiniseadmete tehnoloogiat. Euroopas on võimalik näha huvitavaid innovatsioone, kuidas digitehnoloogiat teiste tehnoloogia ehm, sektoritega kombineeritakse, kuidas see suhestub meditsiini ja tervisesektoriga, tulemused on väga huvitavad ja Euroopa on tõesti juhtkohal. ning siinkohal on võimalik ka näha, et et valitsussektor pakub haiglatele ja äh, teadusuuringute tarbeks palju vahendeid konkreetsetes piirkondades, on märkimisväärseid edulugusid seoses meditsiiniseadmete arendamisega. ja minu koduriigis näiteks kuuldeaparaatide puhul erasektor oli see, kes äh, lõi selle turu kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi, lõi selle, tõesti selle maailmaklassi turu äh, mis äh, ongi nüüd selleks äh, ähm, kuldstandardiks praegu, Taani seadmed on praegu kõige paremad ja see tulenes just sellest, et avalik sektor oli see, kes ütles, et äh, inimestel, kellel on vaja kuuldeaparaate, peavad olema väga head kuuldeaparaadid ja siis tegid avalik sektor ja erasektor koostööd nende vahendite väljatöötamiseks ja see on suurepärane edulugu mis näitab sellest, kuidas avalik ja erasektor saavad koostööd teha. kusjuures ka nii-öelda ingelinvestorid olid selle teemaga äh, märkimisväärselt seotud, ehk siis manööverdamisruum on olemas, kui on leida see, kui me leiame selle piisava tasakaalu ja selle paindlikkuse, aga see on väga habras teema, siin tuleb mõelda sellele ja sellele peavad mõtlema mitte ainult akadeemikud, vaid ka äritegelased arvan, et kui rääkida ühtekuuluvuspoliitikast ja erinevatest piirkondadest eh, spetsialiseerumise mõttes, et kui mõni piirkond tahab leida seda oma nišši, siis üks näide, mille ma tõin just tervishoiusektorist, on üks näide, ma saan aru, et meie linnad vajavad teatud reforme, lahendused, eh, tehniliste lahenduste toomiseks ehm, milleksegi ärilisse on midagi sellist, mida on vaja. ja siinkohal erinevad piirkonnad, millel on erinevad vahendid, mis on neile kättesaadavad, saaksid tegelikult väga palju asju ära teha. ja sellist asja on tarvis, ma arvan, et ehm, ma võiksin terve nimistu tuua välja võimalikest teemadest, energeetika, alternatiivenergia näiteks, transport ja nii edasi. Need kõik kõik on avatud teatud ehm, muudatustele, kuidas saaks asju paremaks teha, kuidas saaks leida uusi lahendusi, mis on igati asjakohased meie kodanike jaoks. ja need on ka väga huvitavad ärilises mõttes, mitte ainult Euroopa jaoks, vaid ka ekspordi mõttes, ehk siis võimalused on minu meelest märkimisväärsed. aga ma olen proua Kreeliga nõus, et ehm, tuleb leida õige tasakaal kontrollivajaduse ja läbipaistvuse puhul, rahastamise puhul ja ka ärivajaduste ja innovaatorite vajaduste vahel, aga tõesti tuleb teha rohkem tööd selleks, et ühtekuuluvuspoliitika oleks oma loomult proaktiivne ja ma loodan, et teised spetsialistid ja ka teie ise äh, saate võimaluse jätkata selle tööga, mida mina olen antud juhul STOA hüvanguks teinud, aitäh! aitäh! elektroonilistes dokumentides äh, tänase koosoleku kohta on ka olemas link sellele raportile ja teil on ka paberkandjal see olemas. aitäh selle huvitava ettekande eest ja selle arutelu eest Äh, härra professor, kui veel võimalus tekib, siis olete oodatud Regi komisjoni. nüüd aga järgmine päevakorrapunkt, mis on esitlus uuringust, mille tellis poliitikaosakond B ja see puudutab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kontrolli ja menetluse lihtsustamist. selle uuringu tellis Regi komisjon, siis omakorda tellis selle poliitikaosakond B üldise eesmärgiga hinnata suhet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul ja seda, kuidas kontroll ja menetlus saaks selle kõige rakendamist lihtsustada. seda uuringut tutvustab meile doktor Martin Ferri, kes on Euroopa Poliitikauuringute Keskusest Strathclyde'i ülikoolist Ühendkuningriigist. ja annangi sõna härra Ferrile ilmselt viieteistkümneks minutiks ja seejärel saavad parlamendiliikmed esitada küsimusi ja seda teemat arutada. jah, siin me äh, analüüsisime kahte komponenti investeerimise just fondide puhul, et äh, kontroll ja auditeerimismeetmed, mis on ette nähtud äh, mm, fondide rakendamise mm, lihtsustamiseks, et me tahtsime näha, kuidas see toimib ja see on ISIFi Äh, äh, reformi puhul väga oluline, et äh, siin on ära toodud edusammud finantshalduses, aga ka vajadus vähendada keerukust ja ja koormat taotlejate, taotlejate jaoks ja mm, vajadus tõhusa halduse jaoks. et tõus-, kõigepealt räägiks E-, eesmärkidest ja siis peamistest probleemidest, mis tulenesid äh, nendest ja siis keskenduks äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsele arutelule ja siis äh, lõpetan mõningate järelduste ja soovitustega. mis puudutab eesmärke ja metodoloogiat, siin on ära toodud peamised eesmärgid ja metodoloogia viisime läbi intervjuusid äh, erinevates äh, äh, liikmesriikides ja oli ka seitse uurimust, mis puudutasid erinevaid programme ja tegime koostööd siis erinevate korraldusasutuste ja muude asutustega. räägin lühidalt Euroopa investeerimisfondide mm, Mm, kontrolli- ja auditistruktuurist, et ähm, väga oluline on mm, see seisu, selleks, et tugevdada tõhusust ja aruandlust ja see mudel, mis on ette nähtud äh, äh, sellega tegeletakse nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi tasandil, äh, kuna Äh, vastavad fondid moodustavad väga suure osa Euroopa Liidu äh, eelarvest, siis on väga oluline siin äh, tegeleda probleemidega ja väga oluline on leida üles ähm, ebareeglipärasused, nõuda tagasi summad, on mõningad teadaolevad finants plussid, et on paranenud äh, Äh, menetlused, mis võimaldavad äh, ebareeglipärasust äh, tuvastada ja mm, summasid tagasi nõuda. vaadates tulemusi aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis me näeme, et seal on mõningaid asju, mm, mõningad asjad paranenud, finantskorrektsioonid, mida komisjon on kasutanud selleks, et parandada, kaitsta Euroopa Liidu eelarvet, mõningaid makseid on, ei ole tehtud, kui on äh, märgatud probleeme, et need äh, meetmed on tõhusamad kui varem, see on võimaldanud äh, parandada finantskontrollisüsteeme, kokkuvõttes on kontrolli ja auditi raamistik paranenud ja see on mõjutanud positiivses suunas veamäära, teisalt aga on sellega kaasnenud ka suuri probleeme, et ehkki veamäär väheneb, on see endiselt äh, suur võrreldes äh, muude eelarverubriikidega, ekspost hindamine äh, näitas, et oli ka ebatõhusust, kuna oli väga palju kontrolle ja seetõttu halduskulud olid väga suured ja see muidugi mõjutab ka fondide tulemuslikkust, et kui on väga koormavad kontrollisüsteemid, siis, siis võib-olla isegi ei taotleta ähm, summasid ja kas ähm, siis saavutatakse äh, vastavad eesmärgid, mis on seotud äh, finantskontrolliga äh, see on väga oluline küsimus. ja mida siis Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kontrolli ja audit hõlmab, et siin on väga erinevad äh, menetlused Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil, siin on erinevad kontrolli ja auditi menetlused ära toodud äh, korraldusasutuste puhul, et äh, nimetatakse erinevad Ähm, äh, erinevad äh, ametiasutused, kes tegelevad äh, nende küsimustega, siin iga-aastased kokkuvõtted, pettuste vastased meetmed ja teiste ametiasutus, auditi ja asutuste puhul on vaja läbi viia auditid finantshaldussüsteemi puhul, valim vahendite leidmine, iga-aastane kontrolliraport koostada. E ja Euroopa Liidu tasandil on äh, süsteemi auditid Euroopa Komisjoni puhul, Euroopa Kontrollikoda äh, annab iga-aastase arvamuse Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühtekuuluvuspoliitika kohta ja iga-aastase aruande agentuuride kohta ja eriaruanded, mis puudutavad äh, äh, konkreetseid poliitikaid, need võivad äh, hõlmata siis finantsauditeid, tulemusauditeid ja ka muid teemasid. ja meie siis mm, soovisime teada, et kus on kõige rohkem keerukust, siin on siis ära toodud see, et et keerukas on Äh, äh, erinevad ähm, asutuste määramise protsess äh, ja et milliseid, et kuidas ähm, oleks võimalik kontroll läbi viia tõhusamalt ja lihtsamalt, kohapealsed kontrollid olid vähem problemaatilised, ähm, pettustevastaseid meetmeid oli keeruline ellu viia, kuna korraldusasutustel võib-olla ei olnud õiguslikku alust selleks, et neid, seda tööd läbi viia. iga-aastasel aruandlusel on omad plussid, aga iga-aastaselt kaasneb sellega ka suur ajaline surve ja kui vaadata nüüd auditeerimisasutusi, siis nendel on ülesanne koordineerida oma tegevust teiste asutustega, töötab kui tegemist on auditi strateegia väljakujundamisega, siis see sõltub sellest, kas saadakse õigel ajal korraldusasutuselt teave kätte ja süsteemi audite puhul on vaja võimekust, eriti kui tegemist on suurte keerukate programmidega ja statistiliste valimite koostamine äh, võib olla väga keerukas, ehkki äh, tagab head tulemused ja programmide lõpus oli kindlasti väga palju tööd, mida oli vaja ära teha. on mingid programmid, mis on eriti keerukad, ähm, tulenevalt nende ülesehitusest, näiteks finantsinstrumendid ja äh, territoriaalsed ähm, programmid, mis on väga eripärased ja väga suuri erinevusi oli ka kontrolli mahus, et mõnedes liikmesriikides on äh, detsentraliseeritud see süsteem ja teistes mitte ja ja kui on äh, institutsioonid stabiilsed, siis see vähendab ka keerukust. ja loomulikult on on äh, ka äh, liikmesriikide ametiasutused tihti tegelenud sellega, et nad on kehtestanud oma reegleid, mis olukorda veelgi keerulisemaks muudavad. Ähm, In setting regulatory frameworks um.... eriti on äh, oluline Äh, teatud suuniste pakkumine seoses näiteks avalike hangete ja riigiabiga seostuvate reeglitega. nüüd on olemas teatud meetmeid, mis toodi sisse aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend nende probleemide lahendamiseks, osa neist tuldi välja juba aastatel kaks tuhat kolmteist kuni seitseteist, antud slaidil on toodud välja mõned näited, näiteks ühtse auditisüsteem, mille puhul komisjon sõltub äh, liikmesriigi tasandil tehtavatest audititest ilma täiendavate kontrollide kohta, kui lihtsalt kinnitust pakub äh, liikmesriigi sees, siis edasi lihtsustatud kes, äh, kuluvõimalused, näiteks äh, kindlasurusega maksed, ühekordsed maksed, eesmärk on vähendada halduskoormust programmidele ja kasusaajatele seoses programmide rahastamisega. proportsionaalsus on samuti midagi sellist, mida tahetakse kontrollide valimise kujundamisel ning äh, lähtutakse sellest, et väikseid projekte auditeeritakse ainult üks kord. ühtlasi on proovitud määramise protsessi muuta lihtsamaks, äh, anda see rohkem liikmesriikide kätesse ning on ka toodud mängu täiendavat lihtsustust näiteks koostööprogrammide puhul, taaskord kasutatakse siin lihtsustatud kuluvõimalusi, SCO-sid. nüüd edasi Äh, kogemused nende algatuste puhul seoses perioodiga kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend. kui vaadata meie juhtumiuuringuid, siis peamiselt neid äh, lahendusi tervitatakse, aga neid on vaja veel peenhäälestada. üheks probleemiks on õiguskindluse puudumine, nimelt on väga palju delegeeritud õigusakte, komisjoni suuniseid, rakendusakte ja liikmesriikides äh, tekib tekitavad negatiivsed auditi tulemused ähm, olukorra, kus äh, sageli suhtutakse ka pehmematesse meetmetesse kui millessegi jäika, selleks et äh, vältida igasuguseid komplikatsioone täiendavate auditite puhul. Äh, sellised konkreetsed sätted, mis on seotud näiteks spetsiifiliste finantsinstrumentidega, muudavad olukorra veel keerulisemaks ehk siis äh, see, kuidas selliseid lahendusi, lahendusi kasutatakse, äh, muudavad olukorra suhteliselt raskeks. lihtsustatud kuluvõimalused on kasulikud, aga nende kasutamiseks läheb sageli aega ja ka nende rakendamiseks läheb aega. ma üldiselt leian, et et sellised algatused nagu näiteks ühtne auditimudel, SCO-d, need on kasulikud, aga neid ei rakendata veel täiel-, täielikult, sellepärast et on probleeme usaldusega ja peljatakse seda, et tulevikus hakatakse kuidagi toimunut korrigeerima. ma leian ka, et oluline on laiema konteksti puhul arvesse võtta seda, et teised algatused perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend on toonud teatud muudatusi, osa näiteks puudutab tulemusraamistiku eksante tingimuslikkust või siis eh, integreeritud territoriaalinvesteeringute temaatikat. samaaegselt tuleb ka tähele panna, et tegevused käivad lihtsustamise vallas, märkimisväärsed eh, üle, algatused näiteks on kõrgetasemeline töörühm lihtsustamise puhul, parema õigusloome tegevuskava, omnibus määrus, liikmesriigi tasandilt me leiame häid näiteid sellest, kuidas liikmesriigid on oma eh, siseriiklikku õigust proovinud rohkem kooskõlla viia Euroopa Liidu õigusega, on vähendatud näiteks programmiasutuste hulka selleks, et lihtsustamine saaks toimuda ning pakutakse ka abi eh, toetuse saajatele selleks, et eh, keerukust vähendada finantskontrolli kontekstis edasi, äh, periood pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma arvan, et siin on mõned võtmeküsimused, esiteks, kuidas saab tõsta paindlikkust? on erinevaid mudeleid, ähm, kas erinevad mudelid saavad erinevates kontekstides toimida, kuidas see sõltub kontekstidest, näiteks kui me räägime suurusest, mahust, kas ühe, ühtse auditi mudeli kasutamine on midagi sellist, mida saab ka laiemalt kasutada äh, Ähm, kuidas on see seotud mahuga, usalduse loomisega ja nii edasi, ühtlasi missugused oleks need kriteeriumid, mis aitaks mängu tuua täiendavat paindlikkust, taaskord see on oluline küsimus ja see arutelu veel käib. teine üldine teema puudutab seda, et kuidas saab muuta reeglid lihtsamaks harmoniseerimine kõikide erinevate fondide puhul on oluline, aga praktikas on seda keeruline saavutada. ühtlasi tuleb selgelt vahet teha eh, erinevate reeglite puhul, kas nad on jäigad reeglid, pehmed, kas nad on suunised, nõuanded, parimad praktikad või midagi muud. kui rääkida konkreetsetest teemadest, siis ehm, me tuvastasime eh, järgnevad teemad, näiteks ehm, tulemuslikkuse ja nõuetele vastavuse auditite roll, nendevaheline suhe vastavalt siis sellest, kas äh, hinnatakse nõuetele vastavust või tulemusi, et neid rolle ja seda vahetegu tuleb hinnata, edasi ähm, määramise protseduur, kas seda saaks muuta lihtsamaks või isegi kuidagi ära kaotada selle, edasi äh, proportsionaalsuse tunnustamine auditeerimisasutuste puhul siis äh, auditite lihtsustamine finantsinstrumentide puhul, näiteks oleks siin näiteks territoriaalse koostööprogrammid, siis äh, statistiliste äh, valimite leidmine võiks olla lihtsam ja nagu öeldud, teoreetiliselt kasulikud ähm, lahendused, nagu näiteks SCO-d, on kasulikud, aga neid tuleks laiemalt kasutada me rääkisime teatud juhtumi uuringutest ja harmoneerimine ja standardiseerimine on kõikide fondide puhul midagi sellist, mille kohta öeldakse, et neid tuleks laiemalt kasutada. lihtsustatud kuluvõimalused on midagi sellist, mida tuleks laiemalt kasutada, seda rõhutati meile samamoodi ning ehm, seoses tulemustega äh, jah, tulemusi on oluline hinnata, aga ka nõuetele vastavuse hindamist ei tohi ära unustada, siis riskidest, riskipõhised mudelid võivad muuta äh, koormuse väiksemaks, aga statistilised valimid aitavad tagada selle, et audit äh, on piisavalt täpne, ehk siis äh, valimi leidmine on väga oluline ja viimaseks paindlikkus, paindlikkusest juba täna hommikul räägiti, paindlikkus on midagi sellist, mida tuleb alati proovida saavutada võttes arvesse eh, seda, missugustest operatsioonidest on jutt, missuguste sektoritega on tegemist ja nii edasi ja viitaksin siin taaskord sellele selgusele, et kas me räägime konkreetsetest jäikadest reeglitest või siis mingitest paindlikumatest suunistest, parimatest praktikatest või millestki muust. eesmärk on tagada seda, et ei tekiks mingit tohutut kogumit dokumente, mis on iga viimase kui protsessiga seotud. ja nüüd kokkuvõtteks kordan selle peamise väljakutse üle. SIF-i süsteem on järje, järjest tõhusam ähm, nõuetele mittevastavate vigade kõige tuvastamisel, aga kuidas saab seda kõrget taset hoida nõnda, et olukord ei lähe keerulisemaks või kulukamaks seda on võimalik teha lähtudes nendest põhimõtetest nagu harmoneerimine, stabiilsus, paindlikkus, lühidus, ehm, usalduse arendamine, võimekuste arendamine, tuleb hinnata seda, mis täpselt toimub ja ka ajastus on väga oluline. ja on mõned konkreetsed teemad, täpsemalt see, kuidas asutusi määratakse, siis ühtse auditi ja lihtsustatud kuluvõimaluste teema, ehm, näiteks e SF-i määruse puhul komisjonil on võimalus delegeeritud õigusaktiga sätestada eh, ühekordsete maksete suurust või ka ühikute maksumust ning selline lähendus, lahendus tähendab seda, et lihtsustatud kuluvõimalusi kasutatakse rohkem, sest teatakse, et kui see on nõnda paika pandud, siis kunagi hiljem mingi audit ei leia, tea, ei leia mingit viga sellisel puhul. ehk siis see selgus ja vahetegu suuniste ja jäikade õigusaktide puhul on taaskord oluline teema ning eh, spetsiifiliste vahendite puhul peaks olema konkreetsed sätted, jah, see on oluline, aga samaaegselt on tarvis pehmemaid nõuandeid, suuniseid selleks, et eh, lihtsustamist kui sellist toetada kui nüüd rääkida soovitustest konkreetsetele institutsioonidele, siis komisjonile soovitaksin seda, et oluline on taaskord läbi vaadata ja ümber vaadata olemasolevaid õigusakte, sellised algatused nagu kõrgetasemeline töörühm, parem õigusloome ähm, tegevuskava ja nii edasi on oluline ning ka võimekuste arendamine liikmesriikides on oluline ühe näitena võib siin tuua välja selle, et komisjon on läinud liikmesriikide juurde ja öelnud neile, et nad peaksid kasutama selliseid algatusi nagu näiteks SCO-d, et lihtsustatud kuluvõimalused, nad on korraldanud seminare, koolitusi selle kohta, kuidas selliseid vahendeid kasutada saab ja minu meelest see on oluline. kontrollikojale võib soovitada, et hiljutised algatused ähm, vastastikusest sõltuvusest komisjoniga Äh, need on olulised ja neid tuleks jätkata, see aitab suurendada usaldust ja üldiselt ka arendada võimalusi. koordineeritud auditid liikmesriikide äh, asutustega on samuti midagi sellist, mille puhul me oleme näinud positiivseid mõjusid, näiteks hiljutine Jaspersi äh, tulemusaudit toimus just Poola riikliku kontrollikoja ja Euroopa kontrollikoja Äh, koostöös ja see on hea näide sellest, kuidas midagi on võimalik hästi lihtsamaks muuta. siis äh, Kontrollikoja esitlused audititest, äh, mis on liikmesriikides tehtud, võivad samuti olla olulised ja lisaks sellele tuleb ka rõhutada seda, et Kontrollikoda on sõltumatu ESIF-i süsteemi mõistes Nende arvamus on sõltumatu ja see autonoomsus peab säilima. soovitusi liikmesriikidele. ma arvan, et samamoodi oluline on vaadata läbi liikmesriigi tasandi õigusakte ja vaadata, kas õigusaktid on ehk muudetud liiga keerukaks või kas meil on näiteks ülereguleerimise tunnuseid ühes liikmesriikides ähm, võis olla näha selles, et, et kui üks asutus on ühe auditi juba läbi viinud, siis on kõik korras, aga liikmesriik siiski nõudis, et ehkki audit on toimunud, siis seda peab ka tegema teine asutus, ehk siis me tegelikult näeme töö dubleerimist ja olukorra liigset keerukust. ja sellistel juhtudel just on võimalik olukorda lihtsustada, kui liikmesriigid ise siin initsiatiivi haaravad oluline on ka lihtsustada programmide haldamise ja rakendamise süsteeme, et näha, kus on võimalik midagi lihtsamaks muuta. see võib olla näiteks ähm, teatud protsesside lihtsamaks muutmise või, või asutuste ümberkorraldamise kaudu ja lõpetuseks äh, programmi asutuste puhul on oluline võimekuste arendamine nõnda, et konkreetsed tegutsejad, konkreetsed organid äh, teaksid rohkem sellest, kuidas ESIF kui selline toimib ja seda on ka uuritud. ja siinkohal aitäh teile tähelepanu eest! Thank you, thank you for this presentation, now I will give the floor aitäh ja nüüd saavad sõna eh, Regionaalarengu Komisjoni liikmed, proua Kreel, palun! aitäh selle huvitava ettekande eest ma arvan, et siin on väga palju aspekte, mida me siin komisjonis oleme mm, palju arutanud, mul on üks küsimus. meil on omnibus menetlus ja ühtekuuluvuspoliitika puhul on see ka läbirääkimistel äh, läbi räägitud, ma loodan, et äh, juunis äh, pärast hääletust see ka mm, saab jõustuda, aga see tee, mis seal on välja pakutud, kas see on midagi, mida te toetaksite, sest et ausalt öeldes ma oleks pigem tahtnud kuulda teilt mingit vastust omnibussi menetluse kohta, mitte tagasivaadet sellele, mis praegu veel kehtib. ma pean ju vaatama ettepoole, pean vaatama seda, et mida pakub välja komisjon selleks, et äh, määrust muuta, kui vaja on, et ma oleks tahtnud äh, teilt kuulda, et kas see suund, äh, millesse me minema hakkame, kas see on õige või on endiselt veel mingeid asju puudu või lähevad need asjad vales suunas, aitäh. aitäh ja proua Malitš, palun. aitäh, nagu proua Kreel ütles, me oleme korduvalt äh, arutanud seda lihtsustamisvõimalust ja mul on alati tunne olnud, et kui me äh, lihtsustamisega alustame, siis me muudame süsteemi tegelikult keerukamaks, mitte ei lihtsusta seda, aga ma loodan, et seekord meil see siiski õnnestub. et meil õnnestub saavutada selline süsteem, mis äh, on paindlikum ja harmoneeritum ja kõike seda, mida, millest te rääkisite, et meil uues määruses on olukord selline. Te mainisite lihtsustatud kulude võimalust ja ma olen teiega täiesti nõus, et peaksime rohkem tegelema võimekuse arendamisega, et see tõesti olemas oleks, sest auditeerimisasutus Euroopa Kontrollikoda ütles, et auditeerimise puhul, et kui tegemist on äh, Euroopa struktuuri investeerimisfondide auditeerimisega, siis, äh, siis ähm, probleeme äh, lihtsustatud kulude võimalusega ei ole, et seal veamäär oli null. ja kui vaadata Kontrollikoja aruandeid, siis Nad on öelnud, et rohkem kui kuuskümmend protsenti kõigist reeglite rikkumistest on riigihangete menetlustes ja see on selge sõnum meile kõigile, et me peaksime looma sellise tehnilise abivõimekuse liikmesriikide tasandil, et toetada lõppkasusaajaid, rakendusasutusi, nende riigihangete läbiviimisel, eriti kui tegemist on suurte menet-, projektidega, sest äh, mul on tunne, et äh, see süsteem, kus iga lõppkasusaaja äh, üritab ähm, võimekust üles ehitada riigihangete jaoks, et see nagu nii, ei saa kuidagi õnnestuda, et siis on seal ikkagi väga palju Eh, ebareeglipärasusi ja ma loodan, et selles uues süsteemis õnnestub meil hakkama saada selle probleemiga ja ka riigiabi reeglid, riigihanked, need on suurimateks nõrkusteks selles süsteemis. ja enamus äh, vigadest ongi pärit äh, sealt. ja veel üks asi, mida te mainisite, usaldus see on väga oluline me peaksime üksteist usaldama. see ei ole hea, et alati Euroopa tasandilt äh, toimub no, kontroll kõigi institutsioonide üle riiklikul tasandil ja siis riikliku tasandi institutsioonid äh, kontrollivad vahendite saajaid äh, ja siis ka mm, erasektori asutusi. et kui tegemist on Ähm, kolmekümneprotsendise kaasrahastamismääri, määraga ähm, ja selle kolmekümne protsendi pärast peavad nad äh, ära endale selgeks tegema kõik riigihangete reeglid äh, ja neid kohaldama. eesmärk on ju äh, saada raha eest parimat väärtust ja seitsmekümne protsendi osas toimub rahastamine ju nende poolt, et me peaksime äh, tõesti vaatama, et kuidas oma reegleid veidi leebemaks muuta ja kuidas üksteist rohkem usaldada, aitäh! The... aitäh, need olid siis äh, äh regi liikmete küsimused, et ja nüüd on sõna teil, härra Ferrari. Our... aitäh! esimene küsimus, Omnibuse ettepanekud, põhimõtteliselt me toetame neid ettepanekuid äh, see puudutab ju just ühte auditit ja ka vastavuskontrolle ja ka lihtsustatud kuluvõimaluste puhul me näeme, et äh, neid meetmeid äh, kavatsetakse kasutada ka tulevastel programmiperioodidel, kuid äh, siis tuleb jääda nende põhimõtete juurde, tuleb võimekust parandada näiteks ühel juhtumil või tegelikult mitmetel juhtumitel, millega me tegelesime, me nägime sarnaseid menetlusi, kus üks spetsiifiline küsimus spetsiifiliselt äh, auditeerivalt asutuselt tuli komisjonile, komisjon äh, andis nõu ja teised asutused teistes liikmesriikides äh, kasutasid seda kui reeglit, nii et me tõesti peaksime äh, selgelt välja ütlema, kui see on ainult ühele ametivõimule teatud olukorraks. ja siis me näeme ka, kuidas üha rohkem on toodetud dokumente, aga tõesti tegelikult nende ettepanekutega üritatakse süsteeme lihtsustada ja ratsionaliseerida, aga peab olema siin õigusloomeline selgus ja peab olema ka liikmesriikidel endal jõudlus ja võimalus äh, kasutada siis vastavalt oma vajadustele neid äh, ettepanekuid ja olen täiesti nõus sellega, mida siin välja toodi, nii et aitäh selle eest. Thank you, thank you very much. suur tänu, suur tänu teie, teile tulemast ettekannete, ettekande eest ja ka vastuste eest. sellega me oleme oma päevakorra tänaseks ammendanud. meil on kõigest muud küsimused veel päevakorras, kas on veel muid küsimusi tõstatada? ei ole siis meenutaksin teile, et meie järgmine koosolek toimub kahekümnendal juunil, see on kolmapäeval kella üheksast, siis alustame. esimees tänab ka tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid ja esimees soovib kõigile ilusat pärastlõunat.